meine Damen und Herren. daamid ja härrad, ma tahaksin teid tervitada. meie tänasel istungil kohtusin hetk tagasi Türgi suursaadikuga, kes informeeris mind äh, mitte ainult Küproses toimuvaga, vaid ka Süürias toimuvaga, no see oli nüüd nali, Küprosest me ei rääkinud, vaatasin kohe, et härra Kasuliidisel hakkasid käed värisema Ähm, aga ma ütlesin, et äh, olukord äh, Türgi ja Süüria piiridel on ilmselgelt problemaatiline ning äh, me peame kindlasti üles näitama solidaarsust Türgi suhtes. lisasin veel, et Euroopa peab äh, midagi tegema ära ka põgenike olukorraga, et kuidas ähm, äh, pakkuda abi siis humanitaarabiorganisatsioonidele. teavitasin suursaadikut ka laiendatud juhatuse eilsetest otsustest, nimelt et järgmisel aastal saadame me Türki väliskomisjoni delegatsiooni. Äh, ja ma arvan, et äh, see sõnum oli ilmselt kõige õigem sõnum, mida praegu Türgile välja saata. me ju teame, et on raskusi liitumisläbirääkimistel ja ma tahtsin rõhutada äh, seda, et peamised põhjused, miks Türgi äh, meile oluline on, ei ol-, on ju ilmselgelt strateegilised põhjused Türgi on äh, meie äh, strateegiliselt väga oluline partner ja seda ei tohiks äh, läbirääkimistel sugugi unustada. sellest tuleks kindlasti rääkida ka välisteenistusega. mul on väga hea meel, et välisteenistuse esindaja täna meiega äh, on liitunud, ta annab meile ülevaate olukorra Süürias toimuvast äh, ja Süüria ja Türgi piiril, aga ka võib-olla Jordaania ja Liibanoni äh, teemat puudutab. Äh, räägime sellest, et ÜRO ei ole suutnud tänu Venemaa ja Hiina vastuseisule mitte mingisugust positsiooni võtta, siis Süüria mm, lennukite maandamine Türgi territooriumil väidetavalt olid nendel lennualustel Vene laske äh,, relvakoorem ähm, äh, rahvusvaheliste standardite kohaselt muidugi on see täiesti vastuvõetamatu, kui see nii on. venelased oleks pidanud teavitama sellisest lennust. Äh, ja nii, et meil on väga hea meel, et äh, Pierre on meiega ja Pierre, kuulame siis, mis teil on öelda. suur tänu, härra esimees ma teen suhteliselt lühidalt oma esialgse sõnavõtu, sest et huvitavam on võib-olla saadikutele ise küsida küsimusi minu käest ja ma üritan neile siis vastata nii hästi, kui oskan. kõigepealt ülevaade olukorra kohta ja arvestades seda, et äh, kõrge esindaja oli teisipäeval siin Äh, on teil ilmselt juba üsna hea pilt äh, selle kohta, mis praegu toimub. aga võib-olla ma läheneksin natukene teise nurga alt äh, sellele probleemile. ma tahan lihtsalt kõige viimaseid uudiseid teiega jagada. praegu on võib-olla kõige problemaatilisem osa kogu selles loos humanitaarolukord ja humanitaarabi kättesaadavus. nagu te teate, Euroopa Liit on eraldanud viiskümmend miljardit lisaeurot selleks, et aidata põgenikele mm, kaasa kokku on neid inimesi kaks ja pool miljonit ehk põgenikud ja sisepõgenikud Ehm, tõeliselt äh, suur probleem on sellest meie kõigi jaoks kujunema ja praegu on äh, siis äh, välja käidud üsna mitu ideed, mida teha. mõnede liikmesriikide seas on levimas mõte selle kohta, et kuidas meie abi võiks jõuda otse inimesteni Süürias endas enamus humanitaarabist praegu antakse piiridel humani-, äh, põgenikele. Teie esimees viitas äh, Liibanoni äh, ja Türgi piiridele, aga ka isegi Iraagi piiril, aga mõtlema oleme hakanud seda, et kuidas saada abi otse riiki endasse. olukord seal muidugi on praegu selline, et juurdepääs nende inimeste juurde on muidugi väga keeruline nii et igasuguseid mõtteid on selle kohta, kuidas me saaksime abi pakkuda kohalikule elanikkonnale ja kohalikele võimudele äh, vabastatud piirkondades. mõtlema sellele, kuidas äh, haiglaid turvata, kuidas aidata kaasa nende tööle, üsna mitu valitsust on omapoolseid mõtteid avaldanud. ÜRO-s arutelud jätkuvad ju samuti ja kindlasti tõstetakse see välisasjade nõukogus äh, ka järgmisel esmaspäeval mõnede liikmesriikide poolt. meie välisteenistus koos äh, Defco ja ECO-ga mm, äh, ehk siis arengu ja humanitaarabi peadirektoraadiga peame oma tegevuses arvestama ka juriidiliste aspektidega ja ka eelarveliste piirangutega, kui neid peaks esinema. nüüd okupatsioon praegune olukord äh, selle kohta võib-olla võiks märkida paari asja, Elmar äh, ütles ka hetk tagasi, et äh, nimelt Türgi ja Süüria vahel on siis toimunud raketilahing, mis on kestnud juba pea nädal, eile-täna ei ole midagi juhtunud, kuid Türgi ametid ametkonnad, ametivõimud on väga selgelt välja öelnud, et nad ei äh, äh kavatse sallida seda, et äh, Süüria äh, riigiarmee äh, üle piiri ähm, rakette saadab, neid on toetanud äh, selgelt ÜRO ja Euroopa Liit selles nõudmises ja jälgime muidugi olukorda pinevusega lisaks äh, sellele sanktsioonid. Äh, loomulikult see, mis juhtus eile ühel, ühes Türgi lennujaamas, üks Süüria lennuk sunniti maanduma ja vaadati tema koorem läbi juriidiliselt äh, on see asi ka keeruline, meie esialgne hinnang olukorrale on see, et siseriiklikel ametkondadel äh, on õigus sanktsioonide rakendamise korral äh, jälgida seda, kas sanktsioone järgitakse, aga me peame siiski laskuma äh, natukene rohkem detailides, et välja selgitada, et kas Türgi seadusandluse äh, kohaselt oli asi seaduslik. rohkem meil infot ei ole kui see, mida oleme lugenud ajakirjandusest selle kohta, et mis selle lennuki pardalt maha võeti loodetavasti järgnevatel päevadel saame siis suuremat aimu sellest. ja veel sanktsioonide kohta me kavatseme võtta vastu, loodetavasti võetakse, see tähendab vastu Välisasjade Nõukogus esmaspäeval lisasanktsioonide pakett, aga praegu töögrupi tasandil arutelud alles käivad. nii et täna-homme Coreperi ja Sherpade tasandil sellest räägitakse räägitakse sellest, et panna viisakeelus, viisakeelustamise ja varade külmutamise nimekirja veel nimesid ja kaalume seda, et kas on ruumi lisasanktsioonideks. nagu te ilmselt teate, nimelt on juba üsna palju sanktsioone kehtestatud eelmisest aastast. paar sõna ka opositsioonijõudude kohta ühte algatust äh, jälgime praegu äh, väga täpselt, nimelt Katari äh, ametivõimude algatus. nimelt nad tahavad kokku kutsuda järgmisel nädalal Kataris hiigelsuure kohtumise, kus kõigepealt on väga palju Süüria riikliku nõukogu esindajaid kutsutud, pea vist suisa nelisada inimest, selleks et restruktureerida äh, ja toestada Süüria äh, riikliku nõukogu äh, tegevust. see on protsess, protsess, mis on käinud juba mõnda aega ja loodetavasti tõusetub sellest midagi positiivset. aga sinna kutsutakse lisaks Süüria riiklikule nõukogule veel äh, teiste opositsiooniliikumiste mm, esindajaid, ka siseopositsioon on kutsutud külla äh, selleks, et panna kõik ühtse laua taha ja vaadata, kas midagi kogu selle Süüria opositsiooni loost äh, välja tuleb, nimelt juuli alguses äh, toimus huvitav äh, ühise platvormi vastuvõtmine opositsioonijõudude vahel aga kahjuks ei ole sellega seniseks veel kõik nõustunud ja vaatame, mis sellest huvitavast sammust välja tuleb ja see järgmise nädala kohtumine ongi siis samm proovida seda saavutada ja vaadata, mida teha pärast selle platvormi vastuvõtmist juba. kaalumisele peaks tulema ka see, et kuidas opositsioon võiks kokku panna mingisuguse ühise kogu, kes koondaks siis erinevate opositsiooniliikumiste osalisi. teeme koostööd Araabia liiga ja naaberriikidega, kes äh, on opositsiooni äh, tegemistega olnud äh, seotud. ja nüüd viimane märkus diplomaatiliste jõupingutuste kohta. seda me oleme üritanud teha juba palju aega, oleme üritanud, juba kaua aega oleme jõudnud, oleme üritanud olla äh, ühenduses äh, ÜRO-s äh, paljude osapooltega, nagu te teate, härra Ibrahim on äh, saanud kontakti paljudega, mm, Damaskuses on ta kohtunud al-Assadiga ja piirkonnas palju ringi rännanud, üritame leida jätkuvalt lahendusi selleks, kuidas ühendada, ületada lõhed erinevate grupeeringute vahel, selleks et diplomaatilised Äh, lahendused oleksid võimalikud. kõige viimase sammu astus Egiptuse valitsus, äh, kutsudes kokku niinimetatud kvarteti kutsumise Egiptus, Saudi Araabia, Türgi ja Iraan. Äh, seni pole see olnud nii edukas, kui Egiptus lootis. Saudid on palunud, et neid informeeritaks sellest, mis nendel kohtumistel toimub, aga pole nendel osalenud. ja praeguseks ei ole kokku kutsutud ka uut kohtumist. aga ma arvan, et äh, seda algatust tasub äh, jälgida juba sellepärast, et äh, neil on õnnestunud ühe laua taha tuua äh, naaberriigid, kellel kõigil on oma huvid äh, seal toimuva suhtes ja seega minu meelest suhteliselt põnev algatus, mida tuleks kindlasti seirata. ja kõrge esindaja ja tema teenistused on Egiptuse ametivõimudega selles osas pidevas kontaktis. ma sellega praegu piirduksin, härra esimees, ja annaksin sõna kolleegidele. mikrofon, palun. Gracias, presidente Eh, gracias, eh, señor, Vino, señor Mimón, señor secretario general. Eh, yo quería hacerle dos, eh, básicamente dos preguntas. La primera, hablando de las suur tänu, mul on üks väike küsimus, äh, mis puudutab diplomaatilisi kohtumisi äh, lähipäevadel. härra Lavrov. härra Lavrov on oma avaldusi välja teinud korduvalt. kas te arvate, et Venemaa seisukohta on võimalik mõjutada ja siis ma tahaksin kuulda ka Süüria sõprade liidust, ma tahaksin kuulda täpsemalt kohtumisest Lavroviga ja samuti ka Marrakechi kohtumisest, tahaksin rääkida ka relvadest, relvastest rääkimine on väga äh, moes siin praegu see lennuk, mis väljus äh, Moskvast ja, ja mille türklased kinni pidasid, et äh, uurida selle lasti, äh, meenutab mulle filmi, mis rääkis Afganistani. venelastel olid omal ajal suured relvajõed, relvajõud Afganistanis ja mulle tundub, et äh, see meenutab äh, kuidagi praegust olukorda, mis on teie hinnang sellele? ja äh, saades relvi erinevatest allikatest, härra Assad on väga tugev ja Saudi Araabia, Katar, ma ei tea, kuidas nendega on, Ameerika Ühendriigid on väga taga, on praegu väga tagasihoidlikud, kuidas see konflikt läheneb, praegusel hetkel ei õnnestu igal juhul meeleavaldajatel, mässulistel Assaadi vägedele vastu astuda. suur tänu, et pidasite oma kõne eest kinni, proua Gomes. jah Katari korraldatud kohtumises võib öelda, et on äh, härra Ibrahimil oma käsi mängus, kas meie oleme ainult vaatleja rollis või äh, katsume ka meie midagi praktiliselt ära teha. ja veel üks küsimus. Äh, kolleeg Milan Mun küsis Venemaa rolli kohta ja relvade kohta, Iraani kohta, mida meie teeme selleks ka või kas me kaalume äh, humanitaarkoridoride loomist mitte Süüria-siseselt, äh, vaid riikides, kes on äh, meie NATO liitlased nagu Türgi, selleks, et tagada vähemalt humanitaarabi kohalejõudmine inimestele ja ma ei räägi siin humanitaarkoridoridest Süüria piirkonnal, äh, piirkonnas, Süüria territooriumil, vaid äh, naaberriikides. ja lõpetuseks, kas äh, on üritatud Iraani ühel või teisel moel, kas meie oleme üritanud ühel või teisel moel Iraani selle Süüria probleemi aruteludesse kaasata? suur tänu! suur tänu ka, härra Virmon, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. paar küsimust teile, te rääkisite sellest, kus teie arvates on teised äh, osapooled, Katar, Saudi Araabia, Iraan ja mina tahaksin keskenduda peamiselt Euroopa Liidu rollile kui sellisele. väga selge on see, et panused on siin suured ning strateegiline, strateegiline mäng äh, püüab äh, Äh, strateegilises mängus äh, püütakse arvesse võtta tulevikku, aga lühiperspektiivi, see on kõik väga keeruline. mida võib Euroopa Liit teha selleks, äh, et me saaksime rakendada oh, ja jõustada oma sanktsioone, oma embargosid, on olnud mitmeid näiteid sellest, et Venemaalt viiakse läbi Euroopa Liidu territoriaalvete relvi Süüriasse ja see õõnestab meie usaldusväärsust, mida saate teie teha selleks, et meie embargot paremini jõustada? ja välisteenistus, äh, milline äh, on teie info parempoolsete äärmuslaste kohta Süürias? Äh, ma tunnen muret nende inimeste pärast, kes satuvad ühelt poolt repressiivse režiimi hammasrataste vahele ja teiselt poolt paremäärmuslaste hammasrataste vahele, kes avaldavad omapoolset survet. Euroopa Liit peab andma endast parima selleks, et tagada, et demokraatia, inimõiguste ja vabadusepüüdlustel on ka toetajaid. kas me saame kuidagi Türgit aidata pagulaste voo haldamisel, millised on arutelud Türgiga ja Türgiga seoses NATO-s ja seoses nende ohtudega, millega Türgi peab silmitsi seisma, mida me saame meie Türgi võtmepartnerina teha kas Euroopa Liit saab ka majandusvahendite abil midagi ette võtta, meie oleme olnud Süüria suurim majakauban-, majanduspartner ja kaubanduspartner, mis peaks olema suur mõjuvahend, mida me siiamaani ei ole piisavalt kasutanud minu arvates. kas see võiks olla üks vahendeid, mis aitab meil sellest, seda konflikti leevendada? aitäh. Tänan suur tänu, lugupeetud esimees härra Vermont, äh, paar küsimust teile. kas on üldsegi võimalik äh, sõjaliselt, äh, kui olukord muutub hullemaks, et rakendatakse lennukeelutsooni Türgi, Süüria piiril, luuakse pagulaste jaoks koridorid, kas selleks oleks vaja ÜRO Julgeolekunõukogu toetust või piisab humanitaarõiguse kaitse põhimõttest rahvusvahelises õiguses, nagu näiteks Kosovo puhul. Küprose eesistumise käigus on välja töötatud hädaabiplaanid Süüria pagulaste arvu kasvule reageerimiseks kuidas sellega täpsemalt on ja võib-olla räägiksite täpsemalt Katari rollist, mis praegu paistab rahastavat erinevaid isikuid äh, Aafrikas ja nüüd ka Süürias, ka salafiste sealhulgas, mis on Katari pikaajalised plaanid? ma tunnen muret selle pärast, millised äh, rühmitused Süürias ja Liibüas äh, võivad sattuda selle tulemusena relvade juurde. ja ma vaatan. Secretary General, I think we lugupeetud peasekretär, kõigepealt tahaksin avaldada teile tunnustust ja ka proua Ashtonile tunnustust teie seisukohtade eest äh, seoses Süüria konfliktiga kuid ma arvan, et me peaksime ennekõike keskenduma poliitilise lahenduse leidmisele sellele probleemile. mind huvitab äh, täpsem info kui see, mida te meile edastasite, te juba rääkisite päris põhjalikult, aga siiski, mida veel saab Euroopa Liit ära teha selleks, et leida sellist poliitilist lahendust? ja veel üks küsimust kas me teame täpsemalt, milline on ähm, meeleavaldajate koosseis, kas me teame, kes asub võimuohjade juurde, kui relvad, kui relvad maha pannakse, kas me teame, et ei äh, teki tõelist talibaniseerumise ohtu Süürias, kas me teame kõiki konflikti, tunneme kõiki konflikti osapooli põhjalikult, kas me teame, et Türgi vajab meie toetust kui tulevane Euroopa Liidu liige, mitte ainult konfliktis osaleva riigina. ma arvan, et Euroopa panust annab veel lihvida ja võib-olla te võiksite täpsemalt jagada oma käsutuses olevaid andmeid meiega selles valdkonnas. suur tänu, härra Kasoliidis! suur tänu! on selge, et Assad lahkub troonilt kiiremini, kui äh, Süüria kolm vähemust ei toeta teda passiivselt enam. Äh, haleviidid, kristlased ja kurdid. kõigis kolmes kogukonnas, vähemuskogukonnas on opositsiooni esindajaid ja ma tunnen muret, et isegi pärast seda kohtumist, mida te kirjeldasite Kataris, kus äh, käsitletakse Süüria rahvusnõukogu küsimust, äh, sunniidi islami äh, liikumine on seal domineerivaks äh, ja see tekitab muret äh, Süüria revolutsiooni järgse režiimi pärast, äh, mis võib olla isegi hullem kui praegune. Katar, Katari ja Saudi Araabiat tuleb veenda, et opositsiooni, opositsioon peaks olema kõikehõlmav, kõike kaasav ja ka vähemusi julgustav. minu teine küsimus puudutab midagi, millest on räägitud ajakirjanduses äh, viimasel ajal. üleminekuvalitsuse äh, võimalus sellest räägitakse Türgi ja sellest on räägitud Türgi ja Venemaa välisministrite tasandil, aga kas on mingi võimalus, et sellest saab alguse selle konflikti, pikaajalise konflikti rahumeelne lahendus? veel, räägime siin pagulastest, räägime pagulastele humanitaarabi osutamisest läbi humanitaarkoridoride. pidagem meeles seda, mida on juba öeldud, kuid mis väärib toonitamist, et probleemiks ei ole ähm, mitte ainult Türgi. Jordaanias on rohkem pagulasi kui Türgis, Liibanon, äh, Liibanonis samuti ja loomulikult ega olukord pole kiita just ka riigisiseselt. palun, peasekretär. suur tänu. suur tänu, lugupeetud esimees, väga palju küsimusi, püüan neile vastata nii palju kui vähegi suudan. kõigepealt härra Milan Moni küsimus, mis käsitles äh, välisminister äh, Lavrov, jah, Lavrov tuleb äh, õhtusöögile järgmisel pühapäeval ja kohtub välisministritega. nagu te isegi oskate, võite arvata, on meil väga tihe päevakord, räägitakse kahepoolsetest küsimustest, mida on Venemaaga Venemaaga seoses palju, aga räägime ka Süüriast ja üks selle õhtusöögi põhjuseid äh, oligi see, et me tahaksime pisutki ühiseid seisukohti välja töötada ja meie diplomaatilist tegevust pisutki paremini kooskõlastada. kui ma nüüd ausalt ütlen, siis see on raske. meie kahe osapoole erinevused on, on nähtavad Julgeolekunõukogus ja eeltingimuste küsimus on üheks tüliõunaks. suur osa Süüria opositsioonist ja mitmed meie partneritest rahvusvahelises koostöös Äh, leiavad, et äh, läbirääkimised, rahumeelsed läbirääkimised saavad alata ainult siis, kui Assad tagasi astub. see on eeltingimus. nüüd on räägitud ka sellest, et üleminekuprotsessis peavad režiimi esindajad äh, varem või hiljem taganema, teised ei soovi aga seda kohe. väga raske on siis nende kahe poole vahel lepitust luua me oleme püüanud äh, ammutada inspiratsiooni minevikust, varasematest kogemustest sarnaste konfliktide puhul, aga praegu ei ole meil äh, õnnestunud veel neid kahte poolt lepitada. unustasin mainida, et Süüria sõprade äh, järgmine kohtumine peaks leidma aset Marrakechis, Maroko ametivõimud korraldavad selle täpne kuupäev pole veel paika pandud, on äh, räägitud esimesest novembrist kui ühest võimalikust äh, selle toimumise kuupäevast, aga see ei ole praegu veel täpne. väga palju sõltub sellest kohtumisest. ja siis saame hinnata, kas opositsiooni ühendamise püüdlused on äh, olnud edukad või mitte see on äh, Süüria sõprade kohtumisel sageli kõige tähtsam, äh, üks tähtsamaid teemasid, äh, opositsiooni ühtsuse tagamine ja sellest, sellest räägin ma teile hiljem veel, see on väga keeruline. härra Milan Von, te küsisite ka relvaembargo kohta ja võrdlesite olukorda Afganistaniga. jah, Äh, ma saan aru, mida te mõtlete, kuid ma ei äh, tahaks äh, erinevaid olukordi nii üks-ühele üksteisega võrrelda. seitsmekümne üheksas, kaheksakümnes aasta oli hoopis teistsugune kui praegu, tehnoloogia on arenenud, olukorrad olid erinevad, nii et mis puudutab relvaembargot, siis relvaembargoga seoses tuleb alati kahte asja meeles pidada kuivõrd Julgeolekunõukogus on joostud ummikusse, ei ole tegelikult rahvusvahelist relvaembargot. on relvaembargosid äh, indi-, äh, liikmesriikide tasandil eraldi, Euroopa Liidu äh, relvaembargo, millest peetakse väga rangelt kinni. ja proua Šake, me oleme oma tööd parandanud oleme loonud liikmesriikidele võimaluse pidada kinni lende, pidada kinni äh, laevu selleks, et uurida, äh, mis on nende laevade ja lennukite pardal. aga me ei või saa takistada äh, riike ei opositsiooni ega režiimi toetajaid, teisi riike neile relvu saatma. meie peame väga tähelepanelikult jälgima olukorda Euroopa Liidus, liikmesriikides, Euroopa Liidus ja liikmesriikides tuleb embargo põhimõtetest väga täpselt kinni pidada, tagada ka selle rakendamine. ja proua Kommes, teie küsisite Doha kohtumise kohta see kohtumine, millesse me suhtusime teatava kahtluse ja murega, on nüüd lõpule jõudnud ja me oleme aru saanud, et Araabia liiga toetab meid, see on väga hea. kõike, mida Euroopa Liit teeb, teeb Euroopa Liit tihedas koostöös Araabia liigaga ja selle piirkonna riigid, Egiptus näiteks, jälgivad väga tähelepanelikult seda koostööd. meie ise oleme andnud endast parima, et olla ühed neist, kes eestvedajatena on tihedas ühenduses opositsiooniga, korraldame ka kohtumisi siin Brüsselis ja korraldame kokkusaamisi. see ülesanne on raske me teame, et opositsioon on väga lõhestunud. ja see on iseenesestmõistetav. sellepärast, et kõik opositsioonirühmitused äh, seisavad silmitsi väga raskete olukordadega ja äh, äh, ja need, kes on opositsiooni ka liitunud äh, ja kellel on olnud poliitilisi ambitsioone, äh, nendesse suhtutakse teiste opositsiooniliikmete poolt, äh, samuti ka valitsuse poolt loomulikult äärmise kahtlustusega ja see ei ole sugugi mitte kerge. ja me ei ole jõudnud veel sellisesse olukorda, kus üleminekunõukogu võiks tekitada ühtsustunnet. härra Kasuliidis paar hetke tagasi rääkis usalduse puudumisest äh, erinevate opositsiooni rühmituste vahel, jah, see on tõsi, ja erinevate vähemuskogukondade vahel samuti ja äh, äh, nagu näiteks kurdid, kristlased, juudid võib sinna veel liita ja teised need kogukonnad, kes varem on toetanud kas aktiivselt või passiivselt valitsusjõude, äh, on jäänud selle juurde kindlaks, sellepärast et nad ei ole sugugi kindlad, kas nende kogukonna, äh, nende kogukonda kaitstakse piisavalt pärast režiimi taganemist. me oleme püüdnud opositsioonile survet avaldada, et opositsioon ka tegeleks usalduse tekitamisega ja pakuks kindlust nendele kogukondadele. seda sõnumit üritame me neile rõhutada korduvalt ja korduvalt, aga see protsess on pikaajaline. küsisite ka humanitaarkoridoride kohta ja küsisite humanitaarkoridoride kohta väljaspool Süüriat, mainisite Türgit meie püüame Türgisse viia rohkem humanitaarabi, sellepärast et pagulaste arv kasvab. Neil on tõesti palju pagulasi, aga nagu te õigesti ütlesite, Jordaanias on pagulasi rohkem ja väga palju on pagulasi ka Liibanonis. nii et probleem on üldisem. praegu oli Türgiga seoses praktilisemat laadi probleemi nende pagulaslaagrid on teistsugused kui need, millega me oleme harjunud ja võib-olla äh, tekkisid teatavad arusaamatud, mõnikord oli raske meil abi õigesse kohta kohale saata. ja ma arvan, et need arusaamatused äh, tuleb lahendada ning äh, jätkame nende viiekümne miljardi abi edastamist, mis pagulastele eraldati ja meie koostöö loodetavasti paraneb töö käigus mis puudutab Iraani, siis liikmesriigide seisukohad on äh, lahknevad, mõned liikmesriigid leiavad, et praegu pole õige aeg selleks, et kutsuda Iraani meie koostööfoorumitega liituma. ja seda ka seoses Iraani äh, seisukohtadega tuumaküsimustes, teised on avatumad Iraani kaasamisele ja soovivad, et Iraan oleks läbirääkimiste laua taha kaasatud. praegu vaatame täpsemalt, mida teeb äh, Egiptus. ja me räägime Egiptusega peaaegu iga päev. aga liikmesriikide seisukohad, nagu ma ütlesin, on lahknevad. ja siis küsiti ka selle kohta, kuidas paremini sanktsioonide rakendamist paremini sanktsioone rakendada Euroopa Liidu liikmesriigis ja küsiti ka opositsiooni äh, äärmuslike jõudude kohta. meie luureandmed on järgmised. opositsioon, relvastatud opositsioon on äh, väga keeruline struktuur, äh, seal on erinevaid rühmitusi, on äärmuslasi, on äh, erinevaid äh, relvastatud rühmitusi ja võtame siin näiteks Vaba Süüria armee, selle nime taha peitub, peituvad mitmed relvastatud rühmitused, kes äh, tegutsevad sageli autonoomselt, sõltumatult üksteisest ja neil on sageli vägagi silmatorkavad piirkondlikud eripärad, mingisugust üldist suundumust äh, ei pruugigi olla. sellest me peame olema teadlikud ja kui me valmistame ette üleminekuprotsessi, siis meie Euroopa Liiduga leiame, et seda tuleb arvesse võtta. oodata lihtsalt, et valitsus, valitsev režiim tagasi astuks või äh, vali- või, või laguneks ja siis äh, hakata tegelema ülesehitustööga, see ei ole meie arust realistlik, kui me ei äh, soodusta diplomaatilise protsessi laienemist äh, juba praegu, kui me ei koonda opositsiooni esindajad nii riigisiseselt kui ka riigist väljas ja jõuame kuskile ja seepärast leiame me, et on äärmiselt oluline jätkata pingutusi selles valdkonnas. ja loomulikult ähm, kaubandus on mõjuvahend, koostööabi, Süüria oli Euroopa jaoks väga tähtis partner ja see annab meile paremad võimalused uute Süüria ametivõimudega koostöö tegemiseks, kui nad paika saavad. härra Tänuk, te küsisite ka lennukeelutsooni kohta. ja küsisite ka sõjalise sekkumise võimaluse kohta. Teil on õigus, kui tuletate meile meelde, et sõjalise tegutsemise jaoks oleks meile tavaliselt vaja ÜRO resolutsiooni, aga kui mõnikord, kui meil ei ole õnnestunud ÜRO resolutsiooni saavutada, siis nagu Kosovo puhul, mida teiegi mainisite, on meil olnud partnereid rahvusvahelises kogukonnas, kes on sellegipoolest otsustanud sõjalise sekkumise kasuks. sellega on seotud teatavad raskused. sellised sõjalised op-, see, selline sõjaline, sõjalised meetmed, kui me joome, loeme näiteks puhvertsoonid, lennukeelualad ja nii edasi, selleks äh, oleks meil vaja sõjalist äh, toetust äh, ja kuna Süü-, Süüria armee ja nende lennu väed on päris võimekad, sellisel juhul peaks olema igasugune sõjaline sekkumine äh, üsnagi äh, ulatuslik ähm, ja kõrgemal tasandil tuleks seda teha, see ei ole üldsegi võrreldav Liibüa olukorraga ja seetõttu meie võimalikud partnerid, ka Ameerika Ühendriigid äh, sealhulgas, mõtlevad enne põhjalikult läbi, kui nad millegi kasuks ära otsustavad. mis mängu mängib Katar? nii palju, kui äh, meie suudame hinnata, siis on täiesti selge, et nad ka, nad äh, toetavad ühte poolt ja Doha kohtumisel hiljuti selgus, et nad üritavad äh, erinevate opositsiooni rühmituste vahelisi lõhesid kaotada, praegusel hetkel nad pärast Doha ja Doha kohtumisega püüavad nad pisut avatumalt tegutseda, nad peavad, püüavad olla äh, avatumad ja lisaks ka Rahvusnõukogule ja teiste opositsioonirühmituste äh, suhtes toetavalt äh, suhtuda. aga olukorda tuleb veel põhjalikumalt analüüsida. ja lõpetuseks vastuseks teistele küsimustele, mida siin esitati ja millele ma veel vastanud ei ole. ajutise valitsuse küsimus, jah, ajutisest valitsusest on juba mõnda aega räägitud ja eks kerkib esile jällegi seoses Doha kohtumisega, kes äh, seda peaks juhtima ja ma ei tea, kes peaks seda juhtima täpselt, äh, sellistes küsimustes peaks olema, tuleb olla väga ettevaatlik, kui me räägime nendest inimestest, kes on teinud koostööd praeguse praeguse valitsusega opositsiooni ja siseselt on ka su, iga suhtumised erinevatesse opositsiooni võimalikesse liidritesse erinevad. suur tänu, neli küsimust veel ja igaüks saab ühe minuti küsimiseks. härra Angurakis, palun edasi härra äh, Salafrakos, Kaiseldorf ja härra Watson lõpetab. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι βρισκόμαστε σε μια... Suur tänu, härra esimees. Ma tahaksin äh, teile rõhutada seda, et äh, me oleme jõudnud ajajärku, kus ähm, me loodame, et olukord Süürias laheneb ilma välis ähm, sekkumiseta, aga mulle tundub, et me ei mõista Euroopas seda probleemi ikkagi väga hästi. praegu vaatame, mis toimub Türgi piiril. üsna pea on ilmselt tulemas äh, äh, olukorra eskaleerumine see, mis äh, toimus selle lennukiga Türgis, on ka täiesti vastuvõetamatu Türgi reaktsioon minu meelest on eba, on olnud äh, illegaalne ja kui ma õigesti aru saan, siis äh, välisteenistuse üksused äh, on läinud siiski natukene liiga kaugele ja ei arvesta, kui murettekitav olukord on ja kui raske olukord on. sellised asjad ei ole vastuvõetavad Süürias äh, muidugi ei saa me toetada ka öö, äh, seda, mida teeb praegu valitsus, aga meil on risk äh, laskuda samasuguste probleemidesse nagu, nagu meil on Afganistanis. härra Salafrakos, jah, mulle meeldib see, et praegu on rõhuasetus pandud humanitaarabile Süüria puhul, aga minu meelest sellega kaasneb ka üks öö, kaudne oht valitsuse jaoks, nimelt äh, oht, et hakatakse kasutama keemiarelva kui me usume vaatlejaid, siis kõige tõenäolisem stsenaarium tulevikus on see, et äh, mõnedel ähm, äh, opositsioonigruppidel ja võitlejatel on keemiarelv, mida nad võivad kasutada ja me peaksime koguma informatsiooni selle kohta, et mida välisteenistus on selle küsimuse kohta teinud. kas te teie andmetel on mingisuguseid teisi grupeeringuid ja jõude välja kujunemas Süürias? aitäh. suur tänu, härra esimees. Äh, Barnes Ashton andis meile tegelikult väga hea ülevaate juba sel nädalal äh, Süüria olukorra kohta, aga mind muidugi häirib praegu äh, Jorda-, äh, Jordaanias läbiv olukord. palestiinlaste küsimus ei ole seal lahendust saanud, Süüria, Liibanon, kõik see sobib omavahel kokku ja hakkab mõjutama ka teisi riike. tahaksin küsida, mida arvate teie olukorrast Jordaanias? aitäh Graham Watson, palun. suur aitäh, härra esimees. Äh, tahaksin äh, küsida härra Vimolt, kas äh, pärast Kairo platvormi kokkukukkumist juulis ja järgmise nädala kohtumise valguses oleks võimalik öelda praegu, et opositsioon saab killustusest üle ning saaks tagada ka riigile korraliku poliitilise tuleviku edasi küsimus äh, USA kohta ja nende sõjaväelise rakkerühma kohta äh, Jordaanias, kas see mõjutab kuidagi olukorda Süürias? edasi, äh, kas välisministrid küsivad ka vestluses härra Lavroviga pühapäeval selle kohta, et kas Venemaalt väljunud lennuk, mis Ankarasse maanduma suunati, Äh, su-, äh, su-, äh, survestati, on rikkunud ka tsiviillennunduse reegleid? <laughs> Very, very briefly on, on, on the first vastan lühidalt. esimese küsimuse kohta meile tekitab olukord muret. paruness Ashton selgitas teile kaks päeva tagasi ka, kui palju tal on, oli New Yorgis erinevate osapooltega kontakte selleks, et äh, survestada osapooli nii et öelda, et me ei tee piisavalt või me teeme liiga vähe, see ei ole õige. me püüame tagada humanitaarabi, püüame survestada opositsiooni äh, koonduma, püüame tuua ka erinevad osapooled läbirääkimiste laua taha, äh, sedasama püüame ka Venemaa välisministriga pühapäeval. Äh, ma arvan, et igal juhul on vaja edasi tegutseda. mis puudutab keemiarelvi, siis me oleme kontaktis äh, ka luureandmete kogujate edastajatega ning me püüame ka omalt poolt äh, oma võimekustega panustada, kui meilt abi palutakse, aga praegu me lihtsalt seirame olukorda ning uurime, kuidas keemiarelvade olukord Äh, hetkel on. Äh, palestiinlaste kohta ka äh, mõned sõnad. Palestiina pagulaste osas on tõepoolest tekkinud suur probleem, sellepärast et mitmetes riikides, eriti just Süüriate, Süürias on Palestiina pagulased viibinud juba pikemat aega, nüüd on vaja need ümber asusta, asustada ja humanitaarabi osas äh, me oleme püüdnud just fokusseerida oma tähelepanu Palestiina pagulaste küsimusele. kogu see probleem on aina murettekitavam ja peame seda hoolega jälgima. viimane küsimus, mille esitas härra Watson. Kairo platvorm on endiselt olemas, seal ei ole õnnestunud äh, praegu kõigi osalusel edasi töötada, küll jah, aga see on olemas. me oleme Katari ametivõimudelt palunud, et kas platvorm võiks olla ka eh, Dohas järgnevatel ja järgnevatel nädalatel edasikestvate läbirääkimiste aluseks. nii et ma ütleksin, et Kairo platvorm on endiselt poliitilise maastiku osa. ja tõepoolest USA kohta te võiksite ilmselt küsida ameeriklastelt pigem ja mitte minu käest, aga me teame, et Jordaania osas on olnud Euroopa Liit väga toetav, me oleme kohalikke ametivõime toetanud, sellepärast et Jordaania piiridel on tekkimas tõsine probleem, nii et töötame edasi. Vene lennuki maanduma sundimise küsimus, ma ei tea, kas õhtusöögi ajal seda küsimust härra Lavroviga ka äh, tõstatatakse, aga igal juhul on meil vaja hoolega jälgida, kas Moskva ka omapoolse avalduse selles osas teeb, huvitav on seda vaadata, kuidas see olukord laheneb. suur tänu, ütleb härra esimees. suur tänu, et peasekretäril oli aega täna meie ette tulla. ma arvan, et äh, väga õige oli see, et me räägiksime akuutsetest poliitilistest teemadest, isegi kui me pidime selles osas ka hääletamise edasi lükkama. aga sellepärast äh, me ju oleme siia kokku tulnud, et akuutsetest asjadest rääkida, nii et vabandan nende liikmete eest, keda Süüria küsimus ei huvitanud. lubad this special committee in the question. Ladies and gentlemen, let's start. daamid ja härrad, alustame. Äh, või läheme edasi päevakorrapunktiga neliteist mis on soovitus nõukogule ja komisjonile Euroopa Liidu ja Venemaa uue lepingu kohta. meie raportöör härra Anna Svoboda tahaks ehk midagi öelda? ei. siis läheme kohe hääletamise juurde. kes on kompromissi, kompromissettepaneku number üks poolt? kes on selle vastu? erapooletu, vastu võetud. edasi kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse kes on poolt? edasi kuuskümmend seitse, kordab esimees, kes on poolt? vastu? erapooletu? tunnist-, tunnustan siin ettepaneku tegijat. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, poolt seitsekümmend kolm langeb ära, seitsekümmend neli ka, edasi oleme seitsmekümne kuuenda juures. kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja kontrollime seda elektrooniliselt, palun. seitsekümmend kuus hääletame, palun hmm?. <laughs> hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, edasi kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi jõuame üheksakümne ühe juurde, kes on poolt, vastu. see on tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu ja vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, palun. võtke palun osa, hääletage. sada kakskümmend viis hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt, kolmkümmend seitse vastuhäält, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud ja tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm osade kaupa, kolm osa. esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime teist osa elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud teine osa. ja nüüd me ei hakka seda ühte mm, sõna reaalne siin hääletama, ütleb esimees kolmandas osas. edasi sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend, kaks osa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu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 esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks poolt er,, vastu, erapooletu, vastu võetud ja kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üks, kaks osa. kes on esimese osa poolt? kes vastu? erapooletu, vastu võetud teine osa? poolt vastu? tuleb kontrollida teist osa. sada seitsekümmend üks teine osa siis. hääletamine on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu, nii et vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis, kolm osa. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus. Falls, ja. Aber circa lange. 177 dafür. Äh, langeb ära sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, kontrollime sada seitsekümmend seitse, härra Kelami muudatusettepanek. Where are these people who are in the room but do not vote? saalis on inimesi, kes on kohal, aga ei hääleta, ütleb härrasimees. hääletamine on lõppenud, kolmkümmend üheksa poolt, kuusteist vastu. kes nõudis kontrolli siin? Ah. no seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kahes osas, kes on esimese osa poolt, vastu kontrollime. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi läheme saja kaheksakümne ühe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu ja kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend viis vastu ja see on vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. jõuame kaheteistkümne juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. täpsustamine sõnum. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmteist langeb ära. edasi neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt,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 võetud. edasi läheme kolmekümne kolme juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nelikümmend neli, mis on neljas osas. esimene osa. kes on poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. teine osa. poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa, poolt, vastu, erapooletu ja tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend, kes on poolt? nelikümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 35 zu 18. Frau Gomez, beim dritten Mal gibt es noch nelikümmend üheksa äh, on vastu võetud ja proua Gomes äh, tähistame šampanjaga jälle. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. veel kord viiskümmend, hääletame palun. vastu, erapooletu, vastu võetud. viiekümne ühe juurde jõuame kaks osa, kes esimese poolt on vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu ja tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. üks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja täis teksti üle äh, lõppversioon, elektrooniline hääletus, palun, hääletame. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Bericht ist mit 53 angenommen, eine Nein. 53 poolthäält, üks vastu, üks erapooletu. Hannes, otsi need inimesed ülesse aga õnnitlused raportööle. tundub äh, igatahes, et tegemist on vastuolulise teemaga, nii et väga suur saavutus selline üksmeel lõpuks ikkagi saavutada. Äh, edasi äh, päevakorrapunkt viisteist, Kasahstan, proua Jaakonsaari on raportöör, kas te tahaksite veel sõna võtta? ei? sellisel juhul läheme kohe muudatusettepaneku kolmkümmend üheksa juurde, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletu? vastu võetud. edasi nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kont-,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 nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi nelikümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek viiskümmend üks. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletu, vast- äh,, tagasi lükatud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, kes vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nii me jõuame kuuekümne kuue juurde no,. kaks osa, kes on esimese osa poolt? noh, siin on isegi kolm osa, ütleb esimees. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. siin autor on andnud isegi meile juhtnööre, kuidas hääletada, ütleb esimees. teine osa, kes on poolt, vastu tundub, et on vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? kontrollime siis elektrooniliselt teist osa. Die Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Vastu võetud. kolmas osa. kes on kolmanda osa poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. jõuame kuuekümne seitsmenda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud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 vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt? seitsekümmend üks oleme, küsib esimees kontrollime ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist kompromissettepanek, poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. edasi läheme seitsmekümne seitsme juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks ja sada kaks, kes on nende kahe poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Das war jetzt 82. Die Abstimmung ist geschlossen. 29 zu kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend üks vastu, nii et vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend. siia on suuliselt pandud lisaks sõna sotsiaalne, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis, üheksakümmend neli, kas kontrollime? mulle tundus, et see on tagasi lükatud, aga hääletame uuesti. on ka komisjoni liikmeid, kellel pole hääletuskaarti kaasas, ütleb esimees. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks langeb ära ja sada kolm edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud. kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen.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 vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist langeb ära, viisteist. siin on ja seitseteist on ka, äh, siin on suuline muudatusettepanek ka veel juures. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, kontrollime kaheksateist Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kaksteist poolt, kolmkümmend kaheksa vastu ja tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jõuame kahekümne ühe juurde, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi jõuame kahekümne kaheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. kolmkümmend kuus, kaks osa, kes on esimese osa poolt? kes teise osa poolt? ei, siiski, kes on vastu, ütleb esimees. erapooletud ja vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Spider-Murphy Band. Schuss hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu. täpselt sama enamus. edasi neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Zu Inter eins. Inter muudatusettepanek üks siin on juba osa, osa kaasatud ka teistesse muudatusettepanekutesse. kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nii et tundub, et selle võime siiski kõrvale jätta. Inta kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt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 aga kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Inta üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kaksteist poolt, vastu ja vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi elektrooniline hääletamine kogu raporti osas. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud neljakümne kolme poolt ja ühe erapooletu häälega nii et palju õnne! daamid ja härrad, äh, läheme kiiresti edasi, sellepärast et kuulamine hakkab juba kell üksteist. see on Gruusia parlamendivalimiste vaatlusmissiooni osas äh, arutelu esimesel oktoobril, mis toimusid ja härra Kaprnoh on vaatlusmissiooni delegatsiooni juht. Tarant, Imbrasas and also Herr Pik-. ja ka härra Pikala, kõik olid vaatlusmissioonil kaasas. Bitte, Herr Kollege. Tag. Darf ich hier?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 Äh, daamid ja härrad, mul on väga suur au olla parlamendi delegatsiooni esimees äh, Gruusia valimisvaatlusmissioonil. nagu te teate, siis meie delegatsioon oli osa vaatlusmissioonist äh, OECD raames ning ka NATO vaatlusmissiooni osa. delegatsioonide eesistujate koostöö oli väga hea, me olime kõik ühel nõul, et me saame ühise arvamuse kokku panna vaatlusmissiooni kohta, olime mõned päevad ka enne valimisi kohal juba ja valimispäeval Gruusia olukorrast saime me väga hea ülevaate, kui kohtusime ka meedia esindajatega ning ka vabakonna esindajatega. saime erinevat infot ning olime ka tunnistajaks äh, valimistele Gruusias. kogu valimisprotsessi saime vääriliselt hinnata. olime ka tunnistajaks, et äh, Äh, vaat-, äh, valimistele eelnev äh, kogunemisvabadusest ja kõikidest põhimõtetest peeti kinni, mm, kodanike kaasamine oli olemas, samuti võiks öelda, et valimiste õhkkond oli samuti Äh, olid äh, Gruusia kodanikud äh, väga motiveeritud valimistest osa võtma. enne valimisi oli tegelikult olukord pingeline, sellepärast et kardeti ka vägivaldseid kokkupõrkeid, seda ka valimisjärgsel ööl. Õnneks aga need ei teostunud, need kartused. me olime valimiste päeval neljas vaatlusmissiooni grupis ning seetõttu oli meil võimalik ja jälgida va-, valimisi erinevates kohtades meil oli ka võimalik erine-, neljas erinevat, erinevas äh, piirkonnas valimisi vaadelda. Äh, valimisreeglitest peeti kinni, valimisjaoskondades kohtusime me ka valijatega ning nad lausa ootasid seda võimalust valimistest osa võtta äh, me ei näinud, et valimisseadust oleks meelega rikutud ning samuti valimiste tulemusi ei mõjutatud ebaseaduslikult. valimis, Keskvalimiskomisjon teatas esmaspäeval valimiste tulemustest. viiskümmend neli protsenti võitis Gruusia Unistuse koalitsioon ning ühtne riiklik liikumine, äh, ülejäänud hääled. ükski poliitilistest part-, teidest äh, ei saanud viieprotsendilist lävendit. uus parlament on nüüd kahest äh, parteist kokku pandud ning äh, tulemused näitavad ka, et valitsuspartei ühest küljest ning opositsiooniline koalitsioon teisest pool küljest moodustavad uue mm, valitsuse valimiste kulgemine äh, võib öelda, kulges normaalselt. Saakašvili tunnustas ka opositsioonipartei võitu ning äh, Saakašvili rääkis läbi Ivanišviliga äh, Gruusia tuleviku teemadel. kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et Gruusia noor demokraatia on viimastel aastatel teinud äh, väga pikki edusamme. Äh, Gruusia kodanike puhul võib öelda, et põhiõigustest ja inimõigustest peetakse kinni. me vaatasime demokraatlikke valimisi. Äh, esimest korda Gruusia ajaloos tõi see kaasa ka reaalselt valitsuskoosseisu muutuse ning praegune valitsuspartei tunnustas oma, tunnistas oma kaotust. Euroopaga koostöös on edusamme tehtud ning assotsiatsioonilep-, assotsieerimislepingus äh, äh, Maailmakaubandusorganisatsiooniga on samuti edusamme tehtud. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks kindlasti too-, töötama koos uue Gruusia parlamendiga selleks, et äh, tulevikus tihedamat koostööd teha. tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid meie äh, valimismissiooni töörühma töö, toetamast. suur tänu ülevaate eest ning tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes sellest missioonist äh, osa võtsid. ma arvan, et märkimisväärne on see, et need puudujäägid koha peal, millest me oleme ka varem rääkinud, lõppkokkuvõttes tipnesid ausate ja õiglaste valimistega, hoolimata sellest, et pinged olid Gruusias koha peal olemas, keskne valimiskomisjon sai kõigega väga professionaalselt hakkama, olin Gruusia kohalikel valimistel vaatlusmissioonil kaks aastat tagasi ja kas seal oli meil positiivne mulje, jäi, et kogu valimiskorraldus äh, on paranenud. märkimisväärne on see, et äh, Gruusia äh, president päev peale valimisi ütles konkreetselt, et ma tu-, tunnistan seda, et olen kaotanud ja see on kindlasti demokraatia võidukäik. sellepärast, et võimuvahetus toimus ja seda rahulikul moel. ma loodan, et edaspidi äh, näeme me samasuguseid arenguid äh, maal ja et järgmiste valimiste puhul on jällegi äh, võimalusel ja vajadusel rahumeelseks võimuvahetuseks äh, vastav keskkond. Gruusiale tuleb see igatahes kasuks ja ma arvan, et see näitab ka regiooni teistele riikidele õige suuna kätte ning see annab nendele riikidele ka äh, Euroopa perspektiivi. ja käesolevad valimised näitavad jällegi, et uue äh, peaministri äh, väljaütlemiste järgi on juba näha, et Euroopa suund on prioriteetne riigile ja nüüd saab sõna härra Luusek. ma tahaksin ka kindlasti õnnitleda missiooni juhti ja tahaksin tegelikult tunnustada kogu missioonimeeskonda, ma arvan, et tegime head tööd. mis puudutab äh, valimiskampaaniat ja valimiste kulgu, ning samuti ka olukorda pärast äh, valimisi olen täiesti nõus äh, härra esimees Brokiga, esimest korda äh, Gruusia nüüdsel ajaloos me näeme, et võimuvahetus toimus rahumeelsel moel. teiste sõnadega täitis Gruusia demokraatia aluspõhimõtteid et uuele valitsusele anti rahumeelselt võim üle. head kolleegid, ma leian, et me saame Gruusia arengut igati aidata ja toetada. me toetame mõlemat osapoolt ning kutsume neid üles koostööle, seda Gruusia arengu nimel, reformide toimimise nimel ning ka vajalike muutuste nimel mida mm, Gruusia riik läbi tegema peab. ning samuti kutsume me üles äh, transatlantilistesse koostöövormidesse neid kaasama, kas siis äh, koostööle NATO-ga või meiega, Euroopa Liiduga. nii et veel kord äh, minu õnnesoovid ja tunnustused missiooni juhatajale ja kogu meeskonnale ning Gruusia inimestele veel üks märkus äh, seoses järgmiste vaatlusmissioonidega. mulle näis, et üks osa valimismissiooni üks äh, gruppe äh, andis pressile ülevaate eraldi, ma arvan, et tulevikus ei tohiks seda kindlasti lubada. kõigepealt peaksime me panema omavahel avalduse kokku ja siis pärast omavahelist kokkulepet peaksime võtma ühise seisukoha. suur tänu! suur tänu! härra Saarjus-Volski, palun! suur tänu, härra Tsabrnov, selle ülevaate eest ja hea meel äh, on näha, et äh, valimised äh, kulgesid nii hästi ja ma arvan, et Saakašvili, kes jäi kaotajaks nendel valimistel, võitis sellest palju. tema teene on see, et Gruusia täna on selgelt demokraatlik riik ja minu küsimus aga teile järgmine. kõikides Euroopa riikides on hea valimis, valimiste tava osa ka see, et kasutatakse piiratud arvul vahendeid äh, valimisteks, nendele rahadele pannakse piirangud, mida saab kasutada valimiste jaoks, erakond, kes siis äh, kandideerib valimistel, saab neid vahendeid kasutada, järgides läbipaistvaid menetlusi ja neid piiratakse. nii see põhimõtteliselt on kõikides Euroopa Liidu riikides. Gruusia valimistel umbes hinnangute kohaselt kolmsada miljonit dollarit äh, süstiti kampaaniatesse äh, välismaalt. Anashvili erakond kasutas seda vahendeid. kas vaatlejad pikas ja keskpikas perspektiivis pidasid äh, seda mm, oluliseks faktoriks valimiste õigluse hindamisel? härra Watson. suur tänu, härra esimees, aga mina tahaksin äh, härra Tsabrnohhi ja tema vaatlejaid tänada ja tänada ka tänase ülevaate eest. kas härra Tsabrnoh võiks meile anda tulevikuks nõuandeid äh, selleks, et Gruusia erakonnad üheskoos lepiksid kokku valimiskampaania äh, mängureeglites, sellepärast et kuigi tulemused olid ilmselt õiglased, ma olen nõus vaatlejatega, sellegipoolest on selles kampaanias aspekte, mis äh, meie meelest ei oleks pidanud seal olema. Äh, teatav hirmutamistaktika, mida kasutati, äh, mõningaid kolleege, kandidaate ähvardati, mõned peksti läbi ja härra Tsabrnov, mida teie arvate sellest, et äh, mida me võiksime teha tulevikus selleks, et mõned põhireeglid paika panna, tagamaks, et see asi tulevikus paremini toimiks? demokraatia, ma tsiteerin ilmselt siin vist Churchilli, demokraatia on süsteem aga parim kõikidest äh, võimalikest alternatiividest aga me saame demokraatia panna toimima tõhusamalt ja mulle tundub, et Euroopa Liidu öö, tegutsemine koos Euroopa Nõukogu ja teiste institutsioonidega peaks olema suunatud sellele, et demokraatia jätkuvalt toimiks taolistes riikides, nagu seda on Gruusias, oleks väga teretulnud. suur tänu, proua Nikolai! suur tänu, härra esimees, ma olen selle vaatlusmissiooni liige olnud ja minu meelest äh, tegemist oli tõelise valimisvõitlusega, mis oli õiglane. intsidente oli, aga üldiselt äh, see on ka normaalne. kampaania ajal teatavat vägivalda oli, äh, valitsusliikmete sekkumist ka, aga need otseselt ei mõjutanud valimistulemusi ja ma arvan, et iseenesest on saavutus see, et välja on kujunenud kaks äh, suuremat erakonda ja tõesti oleks kena, kui mingisugune käitumiskoodeks valimiskampaania jaoks kirjutataks, selleks, et stabiliseerida seal uus demokraatia. aga sellegipärast, sellegipoolest äh, Gruusia on selgelt demokraatlik riik ning äh, jagab meie väärtuseid jätkuvalt. suur tänu, äh, kolleeg Lunatšek veel. miks te vaatate mind nii kurvalt, selle eest annan teile sõna, ma ei ole üldse kurb. ka mina omalt poolt tahaksin tänada kolleeg Zabarnohhi ja tema meeskonda vaatlemas käimast äh, ma arvan, et äh, selles tuleb näha tõelist äh, head märki Gruusia demokraatilise olukorra kohta, eriti pärast äh, valimiskampaania polariseerumist võime küll öelda, et valimiste kulgemine on suur võit Gruusia rahva jaoks, vaatame nendele puudujääkidele, millele viitasid teised kolleegid ja proua Nikolai ja kindlasti tuleb need puudujäägid tulevikus eemaldada. aga ma üritan asjale läheneda ka geopoliitilisest vaatevinklist Eh, ja ka Venemaad arvestades on see väga oluline samm, et demokraatlik Gruusia, tõeliselt demokraatlik Gruusia on Putinile ja teistele tõeliselt suur probleem. ja ma arvan, et see neile meeltmööda väga ei ole. Eh, nii et see, kuidas need valimised eh, kulgesid, on väga oluline. mul on härra Tsabrnovile kaks küsimust üks puudutab erakondade rahastamist, äh, nii nagu härra Sarjus-Volski küsis, kas te seda ka uurisite ja kas ka kritiseerisite? ja teine küsimus, äh, mitte ainult süüdistustega ei ole tegemist, vaid tõsiasi on see, et äh, vanglates käib Gruusias äärmuslik piinamine fotod äh, tunnistavad seda ja need fotod tulid avalikuks äh, paar päeva enne valimisi. mul on veel hästi meeles eelmise aasta novembri parlamendi resolutsioon, kus me kutsusime üles tollast Saakašvili valitsust asjasse sekkuma ja parandama olukorda vanglates. kas see on asi, millest te rääkisite poliitikutega seal ja vabakondade esindajatega ja mida te arvate, võiks tulevikus asja parandamiseks ära teha, aitäh? härra Landsbergis, ma paluksin kallitelt kolleegidelt, vaatlejatelt, infot olukorra kohta pärast valimisi ja häälte lugemist, kas te olite seal kohapeal või olete seal käinud, nimelt üheteistkümnes valimisjaoskonnas, valimispiirkonnas valimiskomisjonid olid Inavišvili piiraja äh,, pool, pooldajate piiramisrõngas, kes nõudsid neilt tungivalt, äh, et valimistulemusi muuta. kuidas äh, see surveavaldus lõppes, neid ähvardati üle telefoni või telefoni vahendusel, vabandust äh,, äh kas sellise surve all toimus äh, siis äh, tulemuste väänutamist ja, ja mida teie arvate sellisest demokraatiast? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za... Uh... Head liikmed, head kolleegid, kõik need küsimused, kõikide küsimuste eest, mida esitati see, et üks osa äh, missioonil osalejatest tegi oma mm, avalduse pressile eraldi, äh, selle kohta ma ei oska midagi öelda, meie oleme oma äh, avaldused konsult-, pannud kokku koostöös kõikide kolleegidega, kes osalesid ja see ongi ametlik avaldus pressile meie delegatsiooni poolt. mis puudutab valimiskampaania rahastamist, Äh, proua Lunatšek ja härra äh, Volski küsisid seda. jah, tõepoolest, äh, kampaania rahastamine oli üks olulisemaid teemasid, mida me nii poliitiliste parteide esindajatega kui ka valitsusväliste organisatsioonide esindajatega arutasime Gruusial on päris karmid reeglid ja seadused valimiskampaania rahastamise osas. Vastavust selle seaduse sätetele kontrolliti mitmeid mitmeid kordi, seitsekümmend äh, kaebust äh, esitati rikkumiste kohta ning väga suured rahatrahvid äh, määrati selle seaduse sätete rikkumiste eest. umbes üheksakümmend protsenti kogu trahvirahast mm, oli tegelikult võitjate kahjuks, nii et Gruusia unelma koalitsiooni kahjuks, aga sellegipoolest mõlemad osapooled kulutasid väga suuri summasid äh, valimiskampaania rahastamiseks. mis puudutab äh, Gruusia tulevikku, siis äh, valimiskampaania seadusreeglite osas võib öelda, et Gruusial on väga hea valimisseadus, sellest peeti ka üldjoontes kinni valimiskampaania reeglid on just valimisseaduse läbi äh, paika pandud. kampaania oli väga polariseeritud, äh, väga selge konkurents oli kahe partei vahel. Gruusia kodanikud on väga emotsionaalsed. ja kui valimistulemused on väga olulised Gruusia tuleviku jaoks, siis tuleb arvestada, et valijad on emotsionaalsed mina arvan, et Euroopa Parlament mängis väga olulist rolli mina kohtusin Gruusia parlamendi esindajatega. ning loomulikult äh, töötame koos äh, kolleegidega, me peame arutelusid omavahel äh, nii et vaadata, kuidas Gruusia kolleegid Euronesti ning äh, poliitiliste partnerluste läbi äh, põhimõte enam enama eest äh, tulevikus edasi töötavad. edasi kaheksa, kaksteist päeva enne valimiste päeva avaldati skandaali tulemused äh, uudistes äh, ning äh, kogu ühiskond oli tegelikult nendest tulemustest šokis. valitsus reageeris väga kiiresti, kaks ministrit astusid tagasi, paljud võeti vahi alla ning kahtlemata võib öelda, et see skandaal mõjutas väga oluliselt nii valimiste käiku kui ka valimistulemusi. ma arvan, et äh, Gruusia kes-, äh, ühiskond äh, ning valitsus keskendub nüüd vanglate olukorrale ning ilmselt panustatakse ka sellesse, et vanglad oleksid tugevamini kontrollitud ning nende olukord paraneks. ning me räägime selles osas läbi ka oma Gruusia partneritega ja ma arvan, et ka neil on kindlasti huvi siin edasi minna härra Landsbergis. Äh, olukord kohe vahetult pärast valimisi ning ka äh, vahetult enne valimisi äh, oli tegelikult väga ähm, aktiivne, võib öelda, et kodanikud tähistasid tulemusi tänavatel juba enne tulemuste teadasaamist, nii vanemad kui ka nooremad Äh, valijad olid tänavatele tulnud, nad kandsid äh, T-särke Gruusia Unistuste koalitsiooni poolt, äh, samuti lehvitasid siniseid partei lippe ja keskplatsil olid kümneid tuhandeid inimesi kogunenud, kes tulemuste üle rõõmustasid ja tähistasid ning eh, tegelikult eh, selliseid meeleolusid oli terve päeva jooksul võimalik valimisringkondades näha. Eh, ka Gruusia unistuste esindajad olid kohal, nad jälgisid valimisi väga lähedalt ning meie vähemalt oma missiooni osalejatega ei, ei saanud aru, et kedagi oleks mõjutatud ning ka äh, valimistulemuste ülelugemisel ei survestatud mitte kedagi. nii et kindlasti üldtulemused äh, kanname ka ette, kui need olemas on missioonist. suur tänu, suur tänu selle ülevaate eest ning loomulikult vaatlusmissioonil tehtud töö eest. nüüd jõuame seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis on seminar olukorrast Ukrainas enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta parlamendivalimisi ja nende ettevalmistamisi. siin on eraldi kava. teeme koostööd seda Euroopa Liidu Ukraina parlamentaarse koostöö äh, komisjoniga. palun kolleegidel siia ette tulla äh, ja peame viieminutise pausi, enne kui edasi läheme.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 herzlich willkommen heißen. tere tulemast kõigile meie äh, tänasele töögrupile. ma juhin seda koos oma kolleegiga Kovaliga, kes on Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi Ukraina koostöökomisjoni esimees ja ta on ühtlasi ka vaatlusmissiooni esimees ja nädala algusel lähevad nad äh, härra Kaaleriga koos ettevalmistavale äh,, käisid esmaspäeval juba äh, Ukrainas ettevalmistaval visiidil äh,. sellest ilmselt ka tänases debatis juttu tuleb. ja võib-olla mõlemad kolleegid siis peaksid saama võimaluse täna sõna võtta mul on eriti hea meel täna tervitada siin kahte eksperti, mõlemad äh, teevad oma tööd Ühendkuningriigis. Teil ilmsesti on, ilmselt on äh, ülevaade asjadest kõige paremini seal, kõigepealt äh, doktor Katariina Voltšuk ja professor Sarah Birch Essexi ülikoolist ma olen veendunud, et me saame teilt palju huvitavat kuulda ja proua Oltšuk annab meile ülevaate praegu poliitilisest olukorrast Ukrainas ja proua Birch räägib täpsemalt siis nende valimiste ettevalmistamisest. härra Koval, aga nüüd võib-olla teile annaksin sõna lühikeseks ette sissejuhatuseks ja siis äh, sõna kahele eksperdile ja härra äh, Kaaler võiks ka siis saada sõna. ja siis üldaruteluks oleks võimalus kõigil sõna saada. härra Koval, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest äh, korraldada Ahveti komisjoni peakohtumise jooksul ka selline kuulamine ja minu ettepanekut eh, siis eh, toetasite. tõesti toimub see kuulamine praegu väga erilisel ajal, me teame, et Euroopa Parlament on huvitatud Ukrainas toimuvast ja Euroopa Parlamendi suur vaatlusmissioon on ka õige pea sinna minemas. ja seega suur tänu, Elmar Brock, teile selle toetuse eest, et eh, me saime sinna minna ka natukene varem ettevalmistavale visiidile me härra Kaaleriga koos äh, oleme tegelenud äh, väga tõsiselt Ukraina teemaga, kohtusime kõikide poliitiliste ringkondade esindajatega ja äh, rääkisime siis valitsuste ettevalmistamisest. rääkisime aga ka vabaühenduste esindajatega. ma tahan rõhutada seda, et arvamuste vahetus valitsu-, valimiste ettevalmistava faasi kohta oli väga viljakas, kohtusime väga, kahe väga kuulse äh, Ukrainas valimisi vaatleva organisatsiooniga, Opol kõigepealt, äh, tegemist on valimisi vaatleva organisatsiooniga ja siis Ukraina valijakoguga. kohtusime ka äh, ametivõimudega, opositsiooni esindajatega, üsna pikad olid arutelud keskvalimiskomisjoniga kellel on äh, väga suur roll Ukraina valimissüsteemis. info, mis on meieni jõudnud nendelt kohtumistelt, tähendab seda, et me oleme väga hästi ette valmistanud äh, pea, siis selleks äh, valimisvaatlusmissiooniks, mis kahe nädala pärast sinna saadetakse ja meie töö peamine osa on seotud sellega, et poliitiline olukord Ukrainas loomulikult mõjutab valimistulemusi aga mõjutab seda ka see, et mõned opositsiooniliikmed ei saa äh, osaleda valimistel kandidaadina, kuivõrd nad on vangistatud. ja keskendume ka uuele valimisseadusele ja sellele, kuidas seda rakendatakse valimisseadus seekord võeti vastu üsna pikka aega enne valimisi. me oleme sellele mitu korda ka viidanud, nimelt sellepärast, et varem on valimisseadusi muudetud äh, vahetult enne valimisi. ja teine asi, mis on positiivne selle valimisseaduse puhul, on see, et nii opositsioonijõud kui ka siis valitsusjõud leppisid selles omavahel kokku. Boris Tarašeki on siin võib-olla erand, aga enamus opositsiooni eh, juhte uue valimisseaduse eh, rakendamist toetasid. Eh, siin on ka teatavaid nõrki kohti muidugi selle seaduse rakendamisel ja ma arvan, et see on see valdkond, kus me peame eriti pinevalt jälgima mitmeid erinevaid elemente. mida ma silmas pean? nimelt seda osa valimistest, mida peetakse mm, nii-öelda üksikmandaadi äh, piirkonnas. selle kohta on väga palju öeldud, äh, kommenteeritud äh, ja kritiseeritud seda näiteks on äh, probleeme valimiskomisjonide kuts-, kokkukutsumisega, nimelt on piirkondlikul tasandil tegemist süsteemse veaga. väga raske, kui mitte võimatu, on opositsioonijõududel valimisi vaadelda seal. tegemist on seadusandliku veaga, kuid peame endalt täna ikkagi küsima, kuidas sellest lahti saada ja kuidas selle süsteemse vea negatiivseid äh, tagajärgi leevendada. me oleme professor Kaaleriga jõudnud kokkuleppele, et äh, me kohtume veel kord äh, enne valimisi kõikide erakondade juhtidega. tegemist ei ole seekord ilmselt enam mitte tehnilise kohtumisega, kuid tahame ko-, kohtuda ka poliitikauuringute keskustega, aga ka valiskomisjoni liikmetega. kavatseme neile edastada oma äh, ka, äh, kõhklevad seisukohad valimisseaduse kohta, teeme seda ka kirjalikult, selleks et järgmine kord, kui me nendega kohtume, oleks meil veelgi parem äh, ülevaade selle kohta, kuidas uus valimisseadus valimiste käiku võiks mõjutada rääkinud oleme omavahel ka sellest, kuidas meedia kajastab seda kampaaniat, keskendunud sellele, kuidas erinevad poliitilised ringkonnad saavad juurdepääsu meediale, niisiis informatiivne meedia kui ka muud meediakanalid, ehk teisisõnu äh, reklaamikandjad ja nii edasi ma arvan, et meie roll täna on viidata sellele, et millised äh, asjad meile eriti huvi pakuvad, mitte mingisuguseid järeldusi me täna ei tee, tulemusi muidugi me ei saa arutada, sellepärast et tuleb ka aega selle jaoks, siis kui me oleme saanud valimismissioonil, valimisprotsessile keskenduda, siis kui me saame juba otsustada, et kas sõltumatu meedia vahetult enne valimisi sai jagada mm, vabalt täielikku informatsiooni, ma pean siis silmas siin ühtlasi ka sõltumatuid TV, televisioonikanaleid. ainult siis, kui meil on koos kogu pilt, on meil anda, anda võimalik ähm, sõltumatu ülevaade selle kohta, mis Ukrainas toimub. Ukrainas on meid väga hästi vastu võetud, kõik erakonnad olid valmis meiega kohtuma, olid avatud meiega me palusime neil kõigil edastada meile oma märkused ka kirjalikult, selleks et me saaksime nendega arvestada oma öö, äh, hinnangu andmisel. ma tahaksin üles kutsuda neid, kes äh, valimisi vaatlevad, kasutada ära aega enne valimisi järelemõtlemiseks ja väga oluliste valdkondade vaatlemisega, kus praegu väga palju toimub seoses valimiste ettevalmistamisega. see, et me härra Kaaleriga käisime Ukrainas, oli väga kasulik, sellepärast et me saame nüüd tänu teile tänu sellele öelda, et millised valdkonnad on kõige problemaatilisemad, aga muidugi kõige usaldusväärsem on meie hinnang alles pärast valimisi aga selles kontekstis on tänane arutelu ilmselt erakordselt öö, äh, oluline. Ukrainat huvita, Ukraina huvitab paljusid inimesi, mitte ainult neid, kes osalevad vaatlusmissioonil, ehk, eks siis on loota täna erinevaid öö, äh, kommentaare ja märkuseid ka selle kohta, et äh, mida õppida kahe tuhande kümnenda aasta valimistest ja vaatlusest öö, kuidas olukord on pärast viimaseid valimisi muutunud Ukrainas, kas valimisprotsess on nüüd demokraatlikum, kõikehõlmavam, kas kodanikel on nüüd äh, suurem äh, šanss äh, valida tõesti neid inimesi, kes neid esindavad? aga veel kord esimees Brokile selle arutelu eest, suur tänu meie delegatsioonile, ma tahaksin tänada eksperte, kes on meiega liitunud tegemist ei ole kindlasti meie viimase kohtumisega, teie ettepanekud kindlasti äh, meie tööd lihtsustavad. vaatlusmissioonina muidugi vaatleme me peaasjalikult valimisi, aga ka poliitilisest kontekstis ei põrku me tagasi. Kasnevski ja Koksi delegatsiooniga teeme samuti koostööd ja ei unusta seda, mida Euroopa Parlament on Ukraina kontekstis teinud ma tahaksin rõhutada, et eh, mitte kunagi varem ei ole me Ukrainaga olnud nii tihedates suhetes kui praegu. meie missioon ning parlamendi eh, koostöökomisjoni Kasnevskiga KOKS-i kohtumine, tänane kohtumine ja palju teisi algatusi näitavad seda, kui suur on meie huvi Ukrainas toimuva vastu. suur tänu ja nüüd võib-olla annaksin sõna härra Kaalerile, aga vahepeal siiski härra Brochile. afterwards First speaker. We start now with Katariina Voltšik. ja esimene kõneleja Katariina Voltšik. suur tänu selle kutse eest siia, paistab, et siia minu ümber on igal pool tehnoloogia, nii et kui mul tekivad mingisugused tehnilised probleemid, siis ma vabandan juba ette. ja paistab, et ma olen suurepärases kohas selleks, et rääkida Ukrainast, paistab, et asjatundlikud teadmised Ukrainast ja teie põhjalik arusaam Ukrainast, Euroopa Parlament on märkimisväärselt kaugemale jõudnud kui paljud akadeemilised keskused ja paistab, et siia ei ole mõtet küll enam teadmisi juurde tuua, aga sellegipoolest katsun ma eh, vaadata pikaajalisemat perspektiivi ja seda, millised võivad olla võimalikud eh, arengusuunad Ukrainas ja ma loodan, et te näete nüüd siin eh, ka Ukraina kaarti ja kõigepealt räägiksin natukene poliitilistest arengutest. ma ei kuluta selle peale väga palju aega, aga on selge, et pärast jaanuari valimisi kahe tuhande kümnendas aastas on toimunud põhiseaduslikku ülesehitust Äh, presidendi rolli küsimuses. ja Ukrainas äh, nõndanimetatud äh, postsovjetlikus ruumis räägitakse presidendi vertikaalsest võimust ja see tähendab seda, et presidendi võim tuuakse regionaalsele tasandile, mis on kooskõlas üheksakümne kuuenda aasta põhiseadusega, mis kahe tuhande kümnendal aastal jällegi taastati see suundumus on üsna selge muster Ukraina poliitikasse ja ähm, samuti tuleb täheldada kindlasti meediapluralismi vähenemist ähm,, erinevad äh, era-, kui, kui need, kes äh, teostasid üle järelevalvet äh, valimiste-eelse erakonna kajastatuse üle, tõdesid, et meediapluralism on vähenenud ja samuti kasutatakse haldusressursse selleks, et esindada erinevaid poliitilisi erakonda, näidata, erakondi, näidata neid konkreetsest valgusest ja samuti oluline on ka enesetsensorluse olukord, ajakirjanikud kajastavad poliitilisi erakondi enne valimisi äh, nii, äh, et näidata neid soodsas valguses näiteks äh, ja nii edasi ja see on seotud ka ootustega poliitikutele Ukrainas. kuid ähm, kõik pole sugugi mitte nii mustvalge. siin oli tuua igasuguseid näiteid, hiljutine laimamisega seotud ähm, seaduseelnõu, äh, kus äh, ajakirjanikud tegid kampaaniat äh, ja kodanikuühiskonna roll Ukrainas tuli äh, väga äh, jõuliselt välja ja nüüd peatati see laimamise vastane seadus, seda tasub ka esile tulla, tuua, sellepärast et mustvalge see olukord sugugi mitte ei ole. aga nüüd poliitiline üldine kontekst ja majandussoorituskontekstid, need, see on ka oluline valimiste mõjutaja. selge on see, ja Janukovitš, kui ta kahe tuhande kümnendal aastal võimule äh, sai, siis äh, tema ülesandeks oli majandus jalule saada. seda pärast kahe tuhande üheksanda aasta majanduskriisid äh, ja Ukra-, kriisi ja Ukraina oli üks riike, keda see kõige tõsisemalt mõjutas, võrreldav on võib-olla Armeenia. majandus on pisut hoogustunud, taastunud, kuid taastumine ei ole olnud nii intensiivne, kui oodati ja kui valijad eeldasid või ootasid. nii et äh, Janukovitši mandaat äh, ja tema äh, erakonna mandaat ei ole vilja kandnud piisavalt, sellepärast et avalikkuse ootused olid suured aga see selleks, ükski poliitiline erakond ei ole Äh, majandusküsimustes äh, väga palju suutnud saavutada valijate silmis, äh, nii et ega tegelikult opositsiooni näitajad ei ole nendes küsimustes paremad. võib-olla sellepärast, et majandusreforme ei viidud läbi siis, kui opositsiooni esindajad olid valimisohjad, võimuohjade juures või siis sellised inimesed nagu Udar on, ei ole suutnud ka piisavalt saavutada ja hoolimata kõigest sellest, mida on öeldud ametivõimude kohta ja regioonide erakonna kohta, siis nemad tahaksid õiguspärasuse kinnitust rahvusvahelisel tasandil ja nad tahaksid, et valimistele antaks rahvusvaheline, rahvusvahelise üldsuse heakskiidutempel. ja püüeldes selle rahvusvahelise tunnustuse poole, tahetakse samas äh, võimu kindlustada Ukrainas ja see on väga huvitav äh, nähtus tegelikult, sellepärast et äh, tegelikult presidendi positsioone lisaks on vaja ka parlamendi enamust, kuid parteisiseselt on nõndanimetatud pere mõiste tulnud, e-, kerkinud esile, see on uus kontseptsioon perepoliitikat ei ole olnud Ukrainas sellisel moel nagu Aserbaidžaanis ja, ja Kasahstanis ja Ukrainas on see täiesti uus nähtus ja seda, selle mõju on võib-olla päris raske prognoosida praegusel hetkel, kuid äh, president Janukovitši äh, regioonide parteil on ühtsus võrreldes opositsiooniga, võib öelda, mida, millele tasuks tähelepanu pöörata ja tähelepanu tasuks pöörata ka sellele, et kuivõrd Ukraina majandusnäitajad ei ole väga head, äh, siis tegelikult sellel taustal on äh, regioonide partei valimiskampaania olnud vägagi tõhus. aga majandus majanduseks paistab, et regioonide partei pöörab tähelepanu ka keele küsimustele ning kasutab ära geograafilist äh, polarisatsiooni Ukrainas. see ei ole sugugi mitte uus nähtus. näitan teile nüüd mõningaid kaarte, kust võib näha, et Ukrainas valimistel valimistulemused on ennustatavad lähtuvalt etnilisest jaotuvusest ja rahvuslikust jaotamisest ja see on oluline ka pikaajaliste prognooside koostamisel. keeleseadus te-, on seetõttu üks osa valimiskampaaniast, see aitab regioonide parteile hääli koguda. vaadake siis nüüd etnilist ülesehitust pärast viimase rahvahääletuse andmeid, nagu näete, etnilisi venelasi Ukrainas on peamiselt ida- ja lõunapiirkondades. see, sellest lähtuvalt võib äh, määratleda ka, kus räägitakse ukraina keelt, kaardil on see selgelt näha, ka võib-olla näitajad on pisut alahinnatud, isegi me ei saa praegu neid arve analüüsida põhjalikult, eks te siis äh, püüate vaadata värvi järgi loodetavasti Äh, lõuna ja ida osas Ukrainas on vene keel domineeriv ja hiljutine keeleseadus tunnistas vene keele rolli Ukrainas. ja siis äh, kahe tuhande neljanda aasta presidendivalimised, kui me vaatame äh, seda kaarti siin, siis Jušenko kogus rohkem hääli kesk- ja lääne osas, riigi kesk- ja lääne osas mis olid kõige olulisemad äh, Viktor Jušenko võidu jaoks äh, ja Viktor Janukovitš äh, jällegi täiesti prognoositavalt jälle lõuna ja ida osas kogus endale toetajaskonda. sama kordas ka presidendivalimiste käigus. ja oranži revolutsiooni üheks tagajärjeks olid just, võib-olla just need väga selged regionaalsed äh, erinevused. aga vaatame nüüd viimaseid parlamendivalimisi ja tulemusi, mille saavutas äh, kõige rohkem toetajaid võitnud äh, erakond, Sinine räägi-, esindab siis regioonide parteid ja roosa värv on äh, Julia Timošenko ploki äh, ala nii-öelda, väga selged äh, äh, eris, väga selgelt on see eristatav ja kui me nüüd vaatame järgmist kaarti ja Juma-, Timošenko saavutas teise koha väga paljudes valimisringkondades Lõuna- ja Ida-Ukrainas, nii et Julia Timošenko plokil oli võimalus tegelikult äh, tõusta üleriigiliseks erakonnaks. Äh. ja seda ei tohi alahinnata, me ei tea, kuidas sellised äh, erakonnad nagu Daar ja teised suudavad oma toetajaid Lõuna-Ida Ukrainas alal hoida või äh, jätkub polariseerunud süsteem. paistab, et keeleseaduse eesmärgiks oli igal juhul äh, tugevdada regioonide partei positsioone Lõuna- ja Ida-Ukrainas äh, ja selle eesmärgiks oli ka suruda teised erakonnad võimu jooksult välja. ja siin on siis Ukraina asjatundjate hinnangud äh, erakondade kohta. tõenäoliselt viieprotsendise künnise äh, ületavad neli erakonda, äh, läbi tõsteti, koalitsioonierakonnad jäeti välja, nüüd on neli erakonda kõige tugevama positsiooniga valimisseadus reformis valimissüsteemi ja need on siis regioonide partei, Isamaa partei, Udar ja Kommunistlik partei. meil on valimisringkondadest erinevaid andmeid, üks ülevaade eelmise aasta märtsist näitab, et regioonide erakond on äh, juhtpositsioonil, äh, Batkivšina ja Udar on ka tugeval positsioonil ja nende positsioonid arvamusuuringute järgi isegi paranevad. kommunistlik partei on äh, jällegi kogunud jõudu ja teinud hea comeback'i, lähme edasi ja räägime nüüd natuke ka opositsioonist. opositsioon. siin tasub rääkida kahest peamisest erakonnast, kommunistlikku parteid ei saa siiski ju Äh, piisavalt tugevaks opositsioonierakonnaks pidada, aga sellepärast, et äh, nende tugevam piirkond on just Kagu-Ukraina. nii et opositsiooniga seoses räägime siis Batkivšinast äh, ja Udarist. Pole vähematki kahtlust sellest, et Batkivšina on oma kohtusüst-, kohtusüsteemi kasutamisega oma positsiooni nõrgendanud äh, ja Udari puhul Timošenko äh, karisma ja, ja võlu on äh, samuti nõrgendanud Udari olukorda. ja but Kivšina kampaania ei ole olnud väga tõhus, praegu Udor on äh, uustulnuk äh, tegelikult, tegemist, nad on läbi viinud äh, sõltumatu kampa-, kampaania, nad ei ole, nad on keeldunud liitumast Batkivšinaga, hoolimata sellest, et neid on kutsutud, nad on esitanud oma üksikkandidaate, sõltumatuid kandidaate, partei liider Klõško on äh, isegi presidendivalimiste kandidaadina jõudnud ette Tõmošenkost. mõningate arvamusuuringute kohaselt presidendivalimised peaks leidma aset kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja praegused valimised otsekui sillutavad teed kahe tuhande viieteistkümnenda aasta presidendivalimisteks. Klitschko paistab olevat üks olulisi presidendikandidaate ja seetõttu see mõjutab tõenäoliselt ka Udari soovi äh, ja innukust Isamaa parteiga liitumisele. selge on ka see, et opositsioonil on väga lõhestunud seisukohad poliitilise olukorra suhtes ja usalduse puudumine iseloomustab opositsiooni äh, osapooli samuti. ja tekkinud on selline jõu ja see jõuvertikaali muutus on samuti äh, mõjutanud äh, erakondade käitumist poliitilisel areenil. ma ei tea, kui palju mul veel aega on, aga siin näete väga visuaalselt, kuidas arvamusuuringud on näidanud äh, erakondade toetuse arengut. Äh, suur tänu. ja nüüd saab sõna professor Birch. I thought a break, but my old friend Lord Stockton made me also as confused. Ah. But uh, he achieved that again. So uh, please continue. Äh, vabandust, ei ole veel lõpetanud, äh, palun jätkake siis. väga hea, kaks minutit, äh, jah. valimised usalduse puudumisest tulenevalt, hoolimata sellest, et opositsioon, kuivõrd opositsioon on nüüd siis leppinud valimisseaduse muudatustega, aga sellegipoolest on tõsiseid pingeid, poliitiline äh, üksmeel kokkulepe saavutati tehniliste küsimuste arvelt, poliitikud leppisid kokku ja nüüd peavad riigiametnikud kuidagi selle olukorra lähe-, lahendama, on mitmesuguseid problemaatilisi asjaolusid ja see on otsekui Pandora laegas, võib tekkida mitmeid tõsiseid tülisid pärast valimisi, me näeme juba praegu mõningaid tehnilisi probleeme, aga tõenäoliselt tekib neid hiljem veelgi. millised on siis võimalikud stsenaariumid praegu? ma muudan selle pildi teie jaoks veelgi keerulisemaks Äh, arvamusuuringute kohtute tulemused ei äh, anna meile aimu aga tegelikust tulemusest. Äh, valimistulemustel on pööratud väga, valimisnimekirjadel on pööratud väga palju tähelepanu, tulemused on vägagi tasavägised praegusel hetkel ja opositsiooni tõenäoliselt eelistatakse praegusel hetkel. aga Äh, tegelikult äh, otsustavad valimistulemuse ära üksikmandaadi valimisringkonnad, pilt on vägagi kirju, äh, suurem osa kandidaate on nimetatud erakondade poolt aga, aga nelikümmend viis protsenti on vähemalt nimeliselt täiesti sõltumatud. ja juba praegu eksperdid ootavad, et opositsioonierakonnad saavutavad üksikmandaadi valimisringkondades kehvemaid tulemusi ja just nimelt see üksikmandaadi valimisringkondade tulemus otsustab lõpptulemuse. tõenäoliselt äh, on äh, tulemused vähe etteennustatavad, ütlevad meie eelmiste parlamendivalimiste kogemused ja tõenäoliselt äh, toimuvad jõudude ümberjaotamised pärast valimisi, on mitmeid nii-öelda sõltumatuid kandidaate, sõltumatuid rahvasaadikuid, sellepärast et pärast valimiseelsete hinnangute käigus on väga raske prognoosida tulemusi ja see tähendab seda, et pärast valimisi siiski äh, presidendil on väga suur osa võimust, äh, selline on Ukraina riigi poliitilise süsteemi ülesehitus, äh, nii et põhimõtteliselt praegu toimuvad ainult ettevalmistustööd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta presidendivalimisteks.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 Thank you very much um,. Following the... suur tänu. rääkides Ukraina poliitilisest äh, kontekstist, äh, mida eelkõneleja puudutas, tahaksin rääkida rohkem valimisprotsessist iseendast ning äh, mõningatest võtmepunktidest, mis on tekitanud probleeme rahvusvaheliste valimisseaduste ja parimate äh, valimispraktikatega seoses. tahaksin alustada kõigepealt rääkides äh, lühidalt äh, taustast, nimelt kuidas valimiste terviklikkust ja ausust hinnata saab rahvusvahelise õiguse järgi. on mitmeid reegleid, mida järgivad demokraatlikud riigid ning nende järgi on võimalik valimisi manipuleerida kolmel viisil kõigepealt äh, on võimalik äh, valimisseadust manipuleerida sellisel viisil, et see äh, rikub rahvusvahelisi reegleid, edasi on võimalik manipuleerida tulemusi, kui kampaania tingimused rikuvad rahvusvahelisi säteteid ning edasi valimiskorralduses võib esitada mm, selliseid manipulatsioone, mis äh, ei vasta ka rahvusvahelistele standarditele. Äh, oluline on see, et kui kas või üks nendest äh, rikkumistest on piisavalt tõsine, siis äh, võib öelda, et valimised ei ole terviklikud ja ausad. aga olles seda öeldud, võib öelda, et valimiste terviklikkus ja mm, ausus ei ole must ja valge, siin on, mm, siin on ka erinevaid värvitoone. Ukraina juurde konkreetselt. kõigepealt siis valimissüsteemi arengu taustast Ukrainas. tuhat üheksasada üheksakümmend kuni üheksakümmend neli oli mm, Ukrainas äh, Nõukogude Liidu süsteem, isiku mandaat äh, ja absoluutset enamust oli vaja. üheksakümne kaheksandal kuni kahe tuhande teisel aastal kasutati riigis segasüsteemi, mis tähendab seda, et äh, proportsionaalse esindatusega äh, nimekirjadest valiti partei liikmeid ja siis äh, isiku mandaadi järgi liikmeid ja kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme oli proportsionaalne esindatus ja kolmeprotsendine lävend ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, nagu öeldud, näeme me reformi, eh, pöördutakse tagasi segasüsteemi juurde, mis oli eh, kasutusel kuni kahe tuhande teise aastani, eh, mis tähendab seda et, et viiskümmend protsenti kohtadest täidetakse proportsionaalse esindatusega parteinimekirjadest ning viiskümmend protsenti isiku mandaadiga ja lävend on kolma, kolmelt protsendilt viiele tõstetud. Äh, mõningad äh, veel uued elemendid selles valimisseaduses on see, et parteide plokkidel ei lubata kandideerida, samuti ei lubata samadel kandidaatidel nii proportsionaalse esindatusega nimekirjadest kui ka isikumandaadiga äh, kandideerida ja seda põhiseaduskohus otsustas aprillis kaks tuhat kaksteist. loomulikult segasüsteemi juurde tagasi pöördumine toimus alates kahe tuhande kümnendast aastast, kui olid kohalikud valimised Ukrainas ning ka need valimised tekitasid äh, tegelikult küsimusi rahvusvahelisel tasandil, mm, valimiste läbiviimiskord ning ligipääs äh, hääletus, äh, ligipääs siis kandidaatidel nimekirjadesse mm, oli see, mis tekitas probleeme aga tegelikult selle süsteemi teisigi aspekte pandi kahtluse alla, näiteks parteiblokkide nimekirjade keelustamine, nii et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta parlamendivalimistel need probleemid äh, püsisid alles. Äh, probleemid ja arutelud äh, seoses valimissüsteemiga. kõigepealt siis Veneetsia komisjon ja OECD e, avaldasid ühisaruande, kus nad kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eelnõu ülevaatamisel kritiseerisid segasüsteemi ning probleemid kõigepealt siis äh, äh, valimisparteide blokkide osalemine, äh, selle keelamine, täpselt ei saanud arugi Veneetsia komisjon ja OECD, mikspärast need keelustati. edasi piirkondade piiride tõmbamine oli küsimärgi all, sest praegu piirid on üsna uduselt äh, tõmmatud ja äh, isikumandaadi piirkondadele suhtes on ka analüüs välja, analüüse mm, tehtud, aga on äh, selgunud selle tulemusel, et need piirid on tõmmatud nii, et soosida teatud mm, parteisid. nii et isikumandaadi piirkondadega on kindlasti võimalik äh, Äh, piirkonna piiridega manipuleerida teatud äh, mm, mõttes, kui tegemist ei ole proportsionaalse esindatusega sellisel juhul, nii et äh, terve riik on üks valimisringkond edasi tekitasid küsimusi ka kampaania rahastuse küsimused, sellepärast et ei olnud seal piisavat läbipaistvust, samuti parteid ei pidanud andma informatsiooni selle kohta, kust nad kampaania raha on saanud, kuidas nad on seda kasutanud ähm, ja nii edasi nii et kampaania rahastuse eh, küsimused üldiselt on vähe välja arenenud eh, Ukrainas. samuti kriitikat tekitas eh, kandideerimisõigus. ning iseäranis nende inimeste valimis, kandideerimisõigusest ilma jätmine, kes olid kuriteos süüdi mõistetud ja ma olen toonud siin äh, tsitaadi ka sellest äh, aruandest, kus öeldakse, et üldisest äh, kandideerimisõigusest jäetakse inimesed ilma, kes on kuriteost süüdi mõistetud, aga kindlasti peab olema selline õigustest ilmajätmine proportsionaalne sooritatud kuriteoga. nii et kokkuvõttes võib öelda, et tundub, et äh, Ukraina valimisõiguse järgi äh, keelatakse kõikidel inimestel kandideerida, kui nad on mingis kuriteos süüdi mõistetud. Äh, need kriitikapunktid toodi esile valimissüsteemi analüüsil ning samuti on küsimusi tekitanud ka valimiste läbiviimise kord. esimene probleem loomulikult või küsimus tekib, on see, et kas äh, vabadeks ja õiglasteks saab valimisi kuulutada siis, kui opositsiooni esindajad on vangistatud valimise ajal. Äh, nii nagu OECD e ja Veneetsia äh, komisjon viitasid, siis vangis olevate inimeste poliitilised õigused on ära võetud, sest tegemist on Äh, parlamentaarsete valimistega ja samas äh, väga olulised opositsiooni poliitilised figuurid äh, on samal ajal mm, vangis, siis on ju tegelikult terve hulk inimesi, keda, kellel kandideerida ei lubata ning seetõttu jäävad nad ka ilma suurest osast saja viiekümnest kohast parlamendis. teine mm, probleem on äh, selles, et äh, kuidas on parteil võimalik õiglaselt äh, oma kampaaniat pidada, kui opositsiooni liidreid ei ole kohal. tegemist on tavaliselt kõige mõjukamate partei nägude ja häältega ja seetõttu on kindlasti parteid, kellelt, kelle juhid on vangistuses, väga ebasoodsas olukorras, nad ei saa üldse kampaaniat ausalt pidada ja Äh, tegelikult on see kandideerimisõigusega ka äh, seotud. ja minu arust on just seesama oluline kriitikapunkt, et äh, opositsiooniparteil ei lubata korralikult kampaaniat pidada, see on veelgi tõsisem kui kandideerimisõigusest inda, ilmajätmine. parlamendivalimiste puhul eri, eriti, kui tegemist oleks muidugi presidendivalimisega, siis kandideerimisõigus oleks kindlasti siin esimene prioriteet, aga praegu tundub, et kampaania korraldamise õiguse mm, küsimus on olulisem edasi on tekkinud küsimus ka meediavabaduse kohta, meediaväljaannete vabaduse kohta. sellele on ka kolleegid viidanud. siin on äh, opositsioonilisi väljaandeid äh, alla surutud, äh, samuti aga valimisseadus piirab valitsusvastastel meediaväljaannetel piisavalt oma arvamust levitada ja tegelikult äh, hirmuõhkkond valitseb kogu meediamaastikul, ütlevad vaatlejad, et meediaväljaanded ei saa piisavalt äh, väljendusvabadust äh, kasutada ning äh, kampaania puhul paistab see eriti silma aruanne viitas ka sellele, et õiglane konkurents puudub haldusressursside võrdses kasutuses sellepärast et parteid kasutavad äh, avalikke ressursse ära äh, enda huvides, see on Ukrainas ja äh, te-, teistes piirkonna riikides olnud väga tavapärane praktika üheksakümne esimesest aastast alates ning probleem on märganud ka vaatlejad selles osas ning parteide esindatus valimisringkondade komisjonides on olnud problemaatiline. see, kuidas need komisjonid kokku pandi, viitab sellele, et opositsiooniparteidel ei olnud esindatus nendes komisjonides ja see tekitab palju küsimusi ka selle kohta, kuidas valimiskomisjonid äh, toimisid valimiste päeval vaadates siis nüüd konkreetselt äh, valimiste päeva ennast, äh, siis äh, tekkisid jällegi mitmed probleemid, üks uus areng on veebikaamerate kasutamine valimisringkondades, seda on kasutanud ka teised riigid, Ukraina ei ole ju mitte esimene, Gruusia, Aserbaidžaan, Venemaa, äh, igal pool on see praktika kasutusel ning see peaks olema ette nähtud selleks, et pettusi vähendataks ning läbipaistvust suurendataks. Äh, jah, seal võib olla selline mõju küll, aga samas küsimused tekivad äh, selles osas, et selline kaamerate kasutamine on kulukas ma olen kuulnud eh, saja kahekümne neljast tuhandest eh, Ameerika dollarist, mis on sellesse investeeritud ja samuti on probleem eh, selles, et kaamera fookus on piiratud ja kaamera ei saa tegelikult kogu valimisjaoskonda korraga vaadata. nii et nendest piirkondadest, kuhu kaamera suunatud ei ole, võib sellegipoolest pettusi esineda ning äh, valimisosaluse vähendamisele on ka, mm, valimisosaluse vähendamist on hoogustanud kaamerate kasutamine. ja ka tehnilised põhjused on äh, aluseks, mikspärast äh, veebikaamerad tegelikult ei ole aidanud läbipaistvust suurendada piirkonna teistes riikides äh, on väga selgelt uuringud näidanud, et veebikaamerate kasutamine ei julgusta mitte valijatel äh, hääletama minema, nii et valimisosalust see kindlasti piirab. Mm. veel üks probleem on see, et äh, valimisseadus annab üsna vabad käed kodumaistele vaatlejatele mm, kuulutada tulemused äh, tühiseks. see on, käib vastu äh, rahvusvaheliste praktikatega, kus valimisvaatlejad ei tohiks sekkuda valimiste kulgu. edasi on probleem ka sellega, et valimisringkondade valimiskomisjonid võivad tunnistada tulemused tühiseks suvaliste väärjuhtumite põhjal, selles osas on valimisõiguses väga suured augud Äh, kuidas tulemused tühiseks kuulutada, näiteks äh, valimissedelite rikkumine äh, ning teised sarnased põhjused. see mõjutab tulemusi kaks, kümme kuni kakskümmend protsenti, võib öelda, et kui viis protsenti hääletussedelitest on rikutud, näiteks siis selles piirkonnas väga oluliselt, saavad mõjutatud valimistulemused nii et igatahes sellised suvalised äh, kategooriad, kuidas äh, tühistada tulemusi, on probleemne. Mm. samuti ei ole valimisseadus väga konkreetselt sätestanud, äh, kuidas, millisel moel tulemusi vaidlustada saab, kogu see menetlus on päris keerukas ning vaidluste vahet, vahe, vaidlustamist see kindlasti pärast valimisi mõjutab edasi, rahvusvahelised valimisvaatlejad äh, loomulikult vaatavad muret tekitavalt äh, neid äh, probleeme, mida ma just mainisin. ilmselt on ebatõenäoline, et rahvusvahelised valimisvaatlejad kindlasti ei ütle, et valimised olid mittevabad, mittedemokraatlikud ja mitteausad et neil ei ole äh, demokraatlikku usaldusväärsust. ei, vastupidi, ma arvan, et rahvusvahelised valimisvaatlejad ütlevad pigem, et äh, tegelikult olid tegemist terviklike ja ausate valimistega. me ei tea veel äh, lõppjäreldust nende konkreetsete valimiste puhul, aga tundub, et nagu eelmistel puhkudel on see järeldus kuskil mm, kusagil keskel. ja valmisprotsess loomulikult mõjutab äh, ka rahvusvaheliste vaatlejate järeldust. Äh, kui me räägime valimiste päevast, siis seal äh, vaadati ka vaatlejate ligipääsu mm, ja läbipaistvus küsimusi ja see mõjutab kindlasti rahvusvaheliste vaatlejate järeldust valimiste korraldamise kohta üldiselt. ning loomulikult tulemuste vaidlustamise küsimust vaadatakse ka. tulemused tulevad kahekümne kaheksandal oktoobril ja loomulikult tuleb terviklikult kõiki protsesse vaadata, enne kui järeldusi saab teha nii nagu eelkõnelejad ütlesid, siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta valimised viitasid väga oluliselt Ukraina äh, poliitika ja valimissüsteemi arengule ning me võime selle põhjalt teha ka järeldusi, kuidas presidendivalimised võivad tulevikus välja näha. Äh, loomulikult äh, on selge see, et demokraatliku siirde riikides võivad olla valimised vahelduva eduga nad võivad olla ausamad või vähem ausamad, nii et selline kõikumine ei ole Ukrainas mitte tavapäratu, aga loomulikult, kui eh, toimuks suur regress, siis see oleks eh, kindlasti murettekitav ja sellepärast eh, rahvusvaheline kogukond vaatab väga murelikult ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta valimiste poole, sest see viitab väga oluliselt meile kätte, kuhu suunas Ukraina areneb, aitäh! suur tänu, professor Birch! Äh, suur tänu äh, selle väga laia ülevaate eest selle kohta, mis praegu Ukrainas valimiste eelsel perioodil toimub. ma arvan, et tänane kohtumine on küll jah, hea selleks, et ennast ette valmistada valimisteks, aga ilmselt kasulik ka pärast valimisi, kui me hindame seda, kuidas valimised läksid ja kui me teeme analüüse tulemuste kohta. praegu me muidugi mingisuguseid lõppkokkuvõtteid ei tee, aga kuulame teid äh, väga suure huviga ära. nagu ma ütlesin enne, annaksin ma nüüd sõna härra Kaalerile, ka paariks kommentaariks, äh, sellepärast et koos me seda vankrit oleme vedanud. suur tänu, härra esimees kõigepealt äh, mul teile üks uudis, nimelt äh, üks suur äh, Saksa ajaleht väidab, et neil on juba Koks ja Kasnevski aruanne käes ja ma tahaksin, et parlamendi president selle meile ka annaks. minu meelest on küll väga kahetsusväärne, kui rahvasaadik on see viimane, kes olulise dokumendi kätte saab. see oli siis lihtsalt teadmiseks teile. kõneleja ütleb, et ta läheb üle inglise keelele, kuivõrd siis äh, kasutatakse alati õigeid sõnu ja tõlkes ei lähe iva kaduma, väidetavalt. ma käisin härra Kovali ja ka koos Ukrainas, nagu öeldud, ja kohtusin paljudega ja pean tunnistama, et ma tunnen muret olukorra pärast ja tunnen muret ka võrreldes olukorraga eelmiste valimiste ajal. sellepärast, et asi ei puuduta mitte ainult halli erinevaid toone, asi ei ole selles, et kas see on natukene parem või natukene hiljem. ei, nimelt eh, lähenemine valimiste korraldamisel on olnud väga erinev sellest, mida me nägime kahe tuhande kümnendal aastal see on äh, ilmselgelt näha ja kehtib kogu riigi jaoks. meedia. Odiri äh, vaatlejad on oma seisukoha väga selgelt välja öelnud. televisioon on Ukrainas see, kus inimesed äh, kust eh, info kätte saadakse. see on kõige jälgitavam meediakanal ja seda kritiseeritakse nimelt, et televisioonimaastik ei ole sõltumatu eh, toimetajad eh, üleriiklikes telejaamades ei ole sõltumatud, ei ole piisavat reklaamiturgu ning on selgelt näha meedia politiseerumist, äriringkonnad toetavad valitsevaid jõudu, jõude. TVI on ainus telejaam, kes on kriitiline ametivõimude suhtes ja on teinud uurivaid äh, reportaaže, on need äh, tõelise riikliku surve all ja see on siis vahearuanne. see ei puuduta mitte ainult TVI-d, vaid ka tõe, teisi sõltumatuid meediakanaleid ja ma arvan, et äh, kahe tuhande kümnendal aastal on mul meeles, me kõik tundsime suurt rõõmu selle üle, et meedia oli vaba ja et meediakanaleid oli palju ja meediakandjaid oli palju ja see on nüüd küll tänaseks oluliselt muutunud. ja lisaks sellele see laimuseadus, mis esimesel lugemisel oli täiskogus, kuid tagasi võeti, tegelikult sobib ka siia pilti väga hästi ja mulle tundub, kui samad inimesed saavad äh, sama enamuse parlamendis, ka seekord see seadus võetakse vastu ja praegu seatakse siin pille äh, üles äh, presidendivalimiste kampaaniaks ja tegelikult presidendi puhul oleks hea teada, mida tegelikult kandidaadid taga ajavad, aga seda järgmiseks korraks. meedia on üks väga oluline küsimus. nüüd valimisseaduse puudujääkidel on viidatud siin äh, Äh, juba varem üks valimiskomisjoni liige ütles väga selgelt ja öö, äh, distantseeris ennast oma ametnik, ametniku staatusest, ütles, et see on seadus, mille poliitikud poliitikute jaoks on kirjutanud. see on minu meelest väga tabav äh, kirjeldus asjale. ja me näeme seadusandluse rakenduses selliseid puudujääke palju see puudutab ka seda, et rakendavatele ametitele ei ole mitte mingisuguseid suuniseid selle kohta, et mida tähendab näiteks äh, äh, reeglite rikkumine või häälte ostmine. Äh, need reeglid on selged, karistusseadustikus on see selgelt kirjas, valimisseaduses on see kirjas, aga probleem on sellega, et mitte midagi ei tehta nende rikkumiste osas suisa skandaalne aga minu meelest seesama valimiskomisjonide koosseis ma tahaksin tsiteerida poole lausega äh, parlamentaarse, Euroopa Nõukogu parlamentaarse äh, vaatluskomisjoni äh, Šveitsist sotsdemmi Andreas Grossi sõnu. ta seab küsimärgi alla menetluse, mille kollas, mille alusel on kokku kutsutud ähm, need valimiskomisjonid, ta ütleb, et tegemist on tegelikult täieliku farsiga, need on ühe, nad ei ole sugugi erapooletud ja nii kesk- kui ka regionaalsel tasandil valitakse sinna inimesi, kes on nagu kohtunikud, mitte mängijad. ja seega on tõenäoline, et probleeme tuleb valimiskomisjonides erinevatel tasanditel häälte ostmisest ma juba rääkisin, selle definitsioonist või selle puudumisest. me oleme näinud äh, seda, et isegi kui valimiskomisjon on äh, kahe juhtumi puhul otsustanud ühtemoodi, on tulemus erinev äh, kardinaalselt teineteisest, nii et seega on selge see, et defineeritakse seda väga erinevalt ja kindlasti võrdseid äh, mänguvõimalusi kõigile praegu ei ole. praegu valitsuses oleva partei äh, poolt kasutatakse laialdaselt ähm, äh, riigi rahasid, igasugused sündmused, ähm, mis linnades või maakohtades toimuvad, kujunevad valimiskampaania üritusteks valitsuse toetuseks. seda me oleme näinud ka eelmiste valimiste ajal aga kuidagi äh, oli see natukene tasakaalus, nii et ebavõrdsust oli vähem idas-läänes. Äh, aga nüüd on tõesti see asi väga viltu. ja viimane äh,, variparteid, need on äh, loomulikult loodud äh, nende inimeste poolt, kes tahavad valija närvi ajada ja loomulikult seesama valitsev erakond, need variparteid Äh, tähendab seda, et valimiskomisjonid mängivad ka seda loteriid. Äh, neid kasutati ka eelmiste valimiste puhul äh, ja inimesed valisid sealt nimekirjadest varinimesid, tänaseks on pooled nendest nimedest inimestest, kes on valitud parlamenti välja vahetatud. Need variparteid loomulikult mõjutavad just nimelt seda isikumandaadiga piirkondasid äh, rohkem ja hääled lähevad lihtsalt äh, kaduma. ja üsna tihti äh, toetatakse siis suurema erakonna kandidaati ja me ju kõik teame, kes see suurem erakond on. ja lõpetuseks, mina ei usu mitte ühtegi uurimust, arvamusküsitlus, mis praegu tehakse, sest et Ukraina puhul tuleb kõigepealt vaadata, kes on selle küsitluse läbi viinud, kes selle taga on ja kas mitte need ei ole tehtud selleks, et kedagi kergitada. ma ei räägi siin juhtivast äh, erakonnast ainult, kas mitte opositsioonis ei ole sama asi, et natukene võnkumisi tekitada ükskõik kumba pidi? nii et ootame ära valimised. ja viimane märkus. loomulikult, kui opositsioonijuhid on vanglas siis äh, see mõjutab asja ikka väga palju, see ju nii ei olnud, kui äh, kahe tuhande kümnendal aastal või kahe tuhande neljandal aastal Janukovitš äh, moonutas valimistulemusi. täiesti õige oli, et, et tollaneid ei vangistatud ja jäeti poliitilisele maastikule, seekord on see esimest korda ka teistmoodi ja see loomulikult omab väga suurt mõju valimiste kvaliteedile, suur tänu! suur tänu. meil on äh, neli äh, kolleegi soovinud sõna. isegi viis juba. aga siis sulgeme nimekirja, härra Sarjus Volski sai nüüd viimasena nimekirja. aga hea küll, härra Raudsepp, panen teid ka. kuus kõnelejat, rohkem mitte. igaüks saab poolteist minutit nüüd selleks, et ka meie külalised äh, saaksid võimaluse vastata teie küsimustele. proua Harms palus ka sõna, no hea küll, seitse ja nüüd tõesti lukus see nimekiri, sest muidu me ei lõpeta siin enne kui kell üks. nii et palun tehke täpselt. Ukrainast on meil võimalik rääkida veel kindlasti palju, härra David. suur tänu härra esimees, ma peaaegu hakkasin siin hääletama, vale nuppu tahtsin vajutada masina peal. aga veel siis ei saa vist valida siin. aga suur tänu meie ekspertidele ja kolleegidele sissejuhatuse eest. ma tahaksin ühe aspekti veel tuua mängu, millele ei ole veel viidatud me rääkisime erinevatest äh, manipuleerimistest valimistega seoses, aga ei ole veel toonud äh, sisse kohtuid ja kohtute manipuleerimist. mulle tundub, et terve õigussüsteem äh, praegu teenib ainult ühte poliitilist jõudu. ma ei ole kuulnudki, kuulnud ühestki kaebusest, mille on opositsioonijõud teinud, mis oleks saanud kas esimese instantsi või apellatsioonikohtu poolt äh, Äh, neile positiivse lahenduse, ma arvan, et see on ähm, riigi mainet tõsiselt ähm, kahjustav ja kinnitab ainult seda, et kahjuks õigusriiki Ukrainas veel ei ole, äh, vähemalt nende parameetrite järgi, mida meie järgime ja mida me tahaksime, et Ukraina Euroopa Liiduga jagaks. Mihhail Kaaleri sõnadele lisaks, Mihhail rääkis äh, variparteidest äh, Need on need peaasjalikult nendes isikumandaadi piirkondades. Ukrainas nimetatakse neid tehnilisteks äh, kandidaatideks. ja Euroopa Parlamendis oleme me ka äh, juba kokku puutunud äh, selliste kandidaatidega ja jällegi kohtud olid vaiki selles küsimuses Äh, tundub, äh, et me hakkame juba ette ennustama, kas need äh, valimised on õiglased või ei, aga teie, professor Birch, ühe oma slaidi peal küsisite, et kas valimiste päev kujuneb läbipaistvaks. ausalt öeldes ma isegi usun, et kahekümne kaheksandal võib-olla kõik tehakse korrektselt, aga demokraatia on ometigi protsess ja meie kritiseerime pigem seda protsessi, mitte valimiste päeva härra Tšanak. suur tänu, härra esimees. jah, siin saalis inimesed nagu teie ja mina ja härra Sarjus Volski olime need, kes kahe tuhande neljandal aastal ka seda mängu jälgisid ja ma ei mäletagi enam, mitut korda ma olen käinud äh, Ukrainas valimisi vaatlemas ja seekord samuti tegemist kriitilise tähtsusega valimisega, millega pannakse selle suure riigi äh, geopoliitilised strateegiad paika, kas see riik äh, langeb tagasi Venemaa pöidla alla või võtab suuna siis Euro-Atlandi suunas süvendatud koostöölepingu sõlmimise ja strateegilise partnerluse lepingu sõlmimisega, nii et äh, olulised valimised, äh, kus palju küsimusi, lisaks sellele, et kas valimised peataks, peetakse ähm, rahvusvaheliseid õigei, õigusi järgides. Äh, proua Birch, kas on mingisugust pretsedenti, mis selle kahe valimisvaatlusmissiooni äh, Eh, valmisvaatlusorganisatsiooni tööd juhivad, kas on meil olnud pretsedente, kus selekteeriva õiguse alusel on opositsioonijuhte vanglatesse pannud ja samas on kuulutatud teiste vaatlejate poolt teiste pädev, kohtupädevuste all valimised eh, õiglaseks, vähemalt Euroopas ma ei ole kuulnud sellisest juhtumist ja eh, härra Koval, juhtumisi minu fraktsioonikaaslane, teile OSCE riikide puhul äh, tavaliselt on olnud nii, et Euroopa Parlament on valmis vaatlusmissioonidel olnud nagu selline õpipoisi staatuses, mul on kahe tuhande neljandast aastast see veel meeles, kui Troika kooslusel, kui Euroopa Nõukogu ja OSCE Parlamentaarne Assamblee olid nagu ühel missioonil ja alati on OSCE Parlamentaarne Assamblee see, kes Troika tegevust juhib ja meie oleme olnud siis äh, juuniorid selles ja see tegelikult äh, võib kujuneda seekord sama problemaatiliseks kui aastal kaks tuhat neli, kui oli väga palju elemente esimese valimiste vooru puhul, kus Janukovitš äh, näitas häid tulemusi, kuigi oli selge, et ta hääli ei olnud saanud. ja nüüd, kas nüüd, kui rambivalgus langeb teile, kas te võtate endale vabaduse ja kohustuse esitada eraldi andev aruanne, kui OSCE Parlamentaarse Assamblee hinnang ei vasta teie kogemusele äh, koha peal, ma ütlesin, ma viitasin sellele asjale ka Ukraina pressis ja küsin siis siin nüüd teie käest, et kas on võimalik puhtfüüsiliselt ja Euroopa Parlamendi kodukorda jälgides esitada eraldiseisev aruanne, kui te lähete ülejäänud valimisvaatlusel osalejate arvamusele vastu poolteist minutit äh, on seatud kõneajaks, muidu meil äh, tekib äh, tõsiseid probleeme õigeks, õigeks ajaks lõpetada. härra Severin, suur tänu, härra esimees, see on väga kasulik kuulamine, suur tänu teile. infot sain ma siit palju. ja ma tahaksin rõhutada tõsiasja, et me kasutaksime seda infot mõistlikult, aga väldiksime igal juhul sellise äh, Äh, mulje tekitamist, et me oleme juba enne valimisi valimisjäreldusi siin tegemas. ma olen nõus, et valimised ei toimu ühel päeval, vaid on protsess. aga valimistulemusi tuleks siiski analüüsida valimiste päevale järg, järgselt protsessi lõpus. see muidugi ainult tõstab meie järelduste usaldusväärsust. teine märkus ma arvan, et äh, selleks, et äh, oma muret ja kõhklusi väljendada äh, varajase ennetusena, nii nagu me tegime seda täna, on õige. asju, mis meid häirivad, on palju. me peame vastutavatelt ametitelt nõudma seda, et nad andaksid endast parema olukorra parandamiseks, nii palju, kui see on nüüd veel võimalik kahe nädala jooksul. ja tahaksin sellele lisada ka tõsiasja, et lõppkokkuvõttes peame me olema ju õiglased, me peame andma erapooletu analüüsi, aga tegelikult ei tohi unustada ka seda, et me oleme poliitikud, meil on kanda geopoliitilised huvid, meie järeldused küll jah, mis peavad olema õiglased, äh, peavad aga ka käsikäes käima meie geopoliitiliste ja poliitiliste kaalutlustega ja veel üks allmärkus, kui lubate. jah, probleeme on palju nõrkuseid ka palju, häirib palju. aga kahjuks äh, on sarnast asja näha võib-olla küll äh, väiksemas mastaabis ka mõnedes meie liikmesriikides. nii et äh, mõte, mõelgem ka sellele oma hinnangut andes, aitäh. suur tänu. härra Raudšek kuivõrd mul on poolteist minutit, siis mul on küsimusi konkreetseid ainult proua Voltšikile. Te ei rääkinud kommunistlikust erakonnast äh, ja milline on nende roll äh, pärast valimisi? Äh, ja kuidas on nende opositsioonidega mm, Udari juhi populaarsus tõuseb aga mis saab nendest teistest? nimelt, kui ukrainlastega rääkida, siis jääb teinekord selline mulje, et inimesed on väsinud, väsinud sellisest agressiivsest, negatiivsest äh, Patkivtšina kampaaniast äh, mulle see kaart meeldis, kus te äh, näitasite neid etnilisi gruppe. kuidas on võimalik, et kaksteist miljonit äh, vene keelt kõnelevad neljakümne kuue miljonilises riigis äh, piirkondlik erakond saab enamuse riigi valimistel. ja tundub praegu teie prognoosidest, nad võidavad jälle miks see nii on, et inimesed valivad äh, seda erakonda? proua Harms, suur tänu, härra esimees, minu meelest üks on selge. me läheme sellele valimisvaatlusmissioonile üsna pika kõhkluste nimekirjaga ja neid me ei pea ka varjama. nimelt see valimisvaatlusmissioon ei tule ilmselt äh, sama tulemusega tagasi nagu eelmistel aastatel, ärge isegi kujutage endale ette seda, et need valmisvaatlustulemused saavad olema sama laadi. Pat Coxi ja Kaznevski aruanne tegelikult ju esialgu ei pidanud puudutama üldse valimisi, tegemist oli humanitaarmissiooniga ühe kohtuprotsessi järgimiseks, jälgimiseks aga esitasid äh, fraktsiooni esimeeste konverentsile äh, oma dokumendi, mis näitab seda, et see valimisvaatlusmissioon kujuneb palju olulisemaks kui lihtsalt äh, selle konkreetse valimise, valimiste järgimine. see kujuneb oluliseks äh, ka valimistele järgneval ajal ja mul on väga hea meel, et Äh, Kasnevski ja Koksi aruanne täies mahus avalikustatakse varsti, loodetavasti. seda ei peaks äh, aga ära kasutatama valimisvaatluse analüüsina. härra ka-, äh, hoopis teistsugust laadi peaks olema see Kaaleri ja Kovali raport pärast, see peaks heitma valgust valimistele ja minu meelest ei peaks küll lähenema nendele valimistele ainult geopoliitilisest kontekstist. see valimine ei otsu-, need valimised ei otsusta, kuhu suunas Ukraina edasi liigub, Venemaa või Lääne suunas. mina arvan vähemalt nii. et Ukrainas on vaja tegelikult partnereid mõlemalt poolt loomulikult on vaja Ukraina ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid, aga see ei tähenda seda, et Euroopa Liit, kes pakub laiendatud koostööd Ukrainale, ei nõua demokraatlikke arenguid ja öö, õigusriigi põhimõtete järgimist. härra Sarvis Volski, mul on kolm küsimust. kõigepealt miks te, proua Birch, ütlete, et et kas, äh, et miks te üldse seate küsimärgi alla selle, et kas see, et opositsiooniliidrid on vanglas, võib mõjutada valimisi? loomulikult. näiteks vaatame valimisi Ameerikas, Obama, pane, paneme Obama ja selle teise pokri ja korraldame siis valimised, kas siis on äh, teie meelest küsitav, et kas üldse on tegemist demokraatliku valimisega? loomulikult mitte Koksi ja Kasnevski raporti varjamine on ka vale otsus. ja nüüd äh, isikumandaadi piirkonnad, üks teie järeldusi ütleb, et äh, opositsiooni äh, positsioonid on äh, isikumandaadi piirkondades äh, nõrgemad ja minu küsimus on see, et kas see äh, see põhineb eeldusel, et äh, Udari ja Batkivšina jätkavad ühis, muidu ühiskandidaatidega ja kui nad selles kokku lepivad, kuidas see tulemusi peaks muutma? ja minu kolmas küsimus teile on, kuidas mõjutavad need äh, ebaõiglased valimised, presidendivalimisi, mis äh, on tulemas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, sellepärast et see mäng on juba alanud, aitäh! Thank you very much. Now our two speakers. suur tänu ja nüüd me kaks esinejat eelnevale vastupidises järjekorras saavad sõna. ma ajan teid kahte prouat segamini kogu aeg. About the leaders being in jail together um.... vastan kõigile küsimustele korraga nagu ma varem ütlesin, kui tegemist oleks presidendi valimise, valimistega, siis äh, oleks olukord hoopis teistsugune, opositsiooni liider äh, vangis ja nii edasi, aga pidades äh, silmas seda, et tegemist on parlamendivalimistega, mille seavad küsimärk, seab küsimärgi härra pro-, alla proua Timošenko erakond siis see mõju äh, tema vanglas oleku ja paljude kolleegide vangisoleku mõju on teistsugune. Äh, teda hinnast ei saa valida parlamenti, äh, tõsi, ja see on tõsine probleem, meil on mitmesuguseid problemaatilisi küsimusi seoses õigusriigi põhimõtete järgimisega ja nii edasi. ja need on seotud ka valimistega seotud küsimusi ja valimiste kor-, see heidab halba varju valimiste korraldamisele, kuid äh, kuna tegemist ei ole presidendivalimistega, siis äh, enne seda, kui äh, valimisi pole läbi viidud, ei saa öelda, et neid valimisi peaks juba ette tühiseks tunnistama ähm, pretsedentide osas ma ei, ma ei oska ühtegi näidet ka tuua, ma mõtlesin selle peale ennem, äh, jah, on pretsedente selle kohta, et poliitikuid on, äh, poliitikud on olnud vangis ja nad ei ole saanud äh, valimiste, valimisi küsimärgi alla seada, aga päris sarnaseid juhtumeid ei ole ja on ka Euroopa Liidu liikmesriike, kus on üsna sarnaseid seadusi, Ühendkuningriik näiteks Äh, seal samuti pole vanglas äh, vangistatutel äh, valimisega seotud õigusi, problemaatilisena ei ole tegelikult niivõrd see seadus ise, kui see, miks see seadus vastu võeti ja nende individuaalsete juhtumite küsimus ja sellise valitud isikutele õiguse tagamise küsimus ja, ja me ei saa tegelikult mingitest pretsedentidest lähtuda, sellepärast et Ukraina olukord on päris eripärane, unikaalne ja, ja ka valimisseaduse sätted võivad olla osaliselt sarnased, osaliselt erinevad teiste riikide omadest. ja me peame vaatama kogu konteksti, kogu tervikpilti äh, Ukraina olukorda, mis on minu meelest üsnagi eriline. mis puudutab äh, üksikkandidaadi valimisringkondi äh, ja kui Patki Vishina ja Udar ühendaksid oma jõe, jõud, kuidas, kas, kas nad siiski et kas nad siiski oleksid äh, ebasoodsal positsioonil jah, võimul olemine on alati andnud soodsa positsiooni iseäranduse üksikmandaadiga valimisringkondadesse ja seetõttu tundsid paljud tõsist muret Ukrainas üksikkandidaadi valimisringkondade sisseviimise üle ja tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal ja kahe tuhande teisel aastal avaldati selle üle päris palju muret ja probleemiks on siin just äh, võimul oleva erakonna haldusressurssidest tulenev äh, võimalus seda enda kasuks ära ka kasutada. aga opositsiooni koostöö oleks igal juhul äh, nende enda seisukohast teretulnud. ja nüüd jätan siis siin teisele esinejale sõna omalt poolt sõna sekka öelda mitmeid väga olulisi kommentaare, märkusi, vastan väga valikuliselt, vabandan selle eest juba ette. meediapluralismi küsimus on väga oluline, aga me peame siin eristama üldist äh, struktuurilist konteksti Ukrainas ja teadlikku meediaga manipuleerimist ja meedia kuritehtlikult ärakasutamist. struktuurilisteks piiranguteks võib pidada seda, et tegemist on äh, väga eba, mitte läbipaistva eraomanduses oleva telekanalite süsteemiga peamiselt äh, ja Ukrainal puudub riigitelevisioon televisioon ja seetõttu pole erinevatel poliitilistel jõududel võrdseid tingimusi meediamaastikul. ja sellest tekib mitmeid tõsiseid probleeme, äh, see iseeneslik tsensorlus, struktuuriline kontroll äh, ja nii edasi samuti seaduste vilets kvaliteet, valimisseadus teiste hulgas on samuti problemaatiline, see ei ole mingi uudis. poliitikud lööva, loovad seadusi poliitikutele, seal on mitmeid puudujääke ja see on äh, Ukrainas üsnagi igapäevane. aga Ukraina puhul on oluline ja seda tuleb äh, meeles pidada ka valimiste järel ja valimiste, valimiste ajal ja ja enne seda on see, kuidas neid seaduste lünki hallatakse, kuidas, kas neid kasutatakse ära ühe erakonna huvides või mitte, kuidas siis nende puudujääkidega toimetatakse Ukrainas on väga pingeline poliitiline kliima, opositsioon suhtub usaldamatusega üksteisesse ja paistab, et väga raske äh, on Ukrainas prognoosida, poliitiliste oponentide käitumist, alati on tehnilisi puudujääke, alati ja oluline selliste küsimuste puhul on see, kuidas lahkhelisid lahendatakse. teine problemaatiline valdkond on äh, kohtusüsteem. kohtusüsteemi puudulik reform on, on kindlasti üks asjaolu, mis mõjutab valimiste kvaliteeti üldisemalt, aga me peaksime struktuurilisi piiranguid ja siis poliitiliste jõudude käitumist äh, eraldi vaatama. mis puudutab kommunistlikku parteid, siis äh, äh, tegemist oli juba aegunud erakonnaga nii-öelda, seda peeti pensionäride erakonnaks, aga nüüd on ta teinud tõelise comeback'i ja kardetakse, et need, kes on pettunud poliitilises süsteemis Lõuna ja Ida Ukrainas, pöörduvad nende poole aga peamiseks opositsioonijõuks nad ei kujune, tõenäoliselt nende poole pöörduvad pettunud pro-, valijad, kes soovivad sellega protesti avaldada. kuidas kommunistlik partei äh, siis aga tõenäoliselt äh, käitub? ei Batkivišina äh, ega ka Uudorpea neid usaldusväärseks liitlaseks kuid äh, kommunistlik partei äh, tõenäoliselt äh, moodustab kas ametliku või mitteametliku alliansi regioonide erakonnaga. nii nad on ajalooliselt alati käitunud, nii et see on üsnagi tõenäoline. Udar on väga huvitav erakond, oranži revolutsiooni järgnev väsimus, tüdimus äh, on tuntav ja Udarit peetakse selliseks uueks värskeks jõuks poliitilisel maastikul äh, ja nende toetajaskond on äh, päris suur äh, pealinnas. presidendivalimiste küsimus. see on väga oluline. parlamendivalimised on eelfaasiks presidendivalimistele ja see on omamoodi platvorm, parlamendi äh, kohtade jaotuvus on oluline kõikide presidendikandidaatide jaoks. Äh, ja äh, kõik kandidaadid, kellel puudub parlamendi liikmete hulgas toetus, surutakse kohe kõrvale ja Äh, seda tuleb arvesse, arvesse võtta ka poliitiliste jõudude jaotuses parlamendis. Äh, härra Kaval. härra Tänoki küsimuse kohta paar sõna. meie töömetoodika. me oleme pidevalt ühenduses OECD ja äh, Euroopa Nõukogu missiooniga NATO ei ole veel kohale jõudnud ja ähm, aga ma võin prognoosida, et meie koostöö tõenäoliselt kulgeb sujuvalt. mis puudutab äh, juriidilist analüüsi, siis ma paluksin parlamendi õigusteenistusele analüüsida, millised võimalused meil on eraldi raporti koostamiseks aga sisuliselt äh, härra Kaaler tõenäoliselt kinnitab seda, on meil teatavaid probleeme. meie vahendiks äh, valimiste hindamiseks, äh, hindamisel on OSCE missioon ja valimisprotsessi Äh, hindamiseks oleme me juba taotluse esitanud, me hindame valimiste eelset protsessi, valimist, äh, valimisi ise ja võimu üleandmist. aga meie peamiseks äh, tööriistaks on igal juhul OSCE missioon, neil on oma tehno-, metoodika, nende, neil on oma asjakohased oskused ja me kasutame neid ära ja äh, millisel määral me kajastame poliitilisi arenguid ja, ja tehnilist olukorda, küsiti, küsis härra Severin. me kindlasti hindame seda, kui millisel määral tehnilised äh, asjaolud on mõjutanud valimiste tulemusi, me kindlasti äh, analüüsime ka erinevate Euroopa institutsioonide seisukohti, kuulame ära, mida on öelda proua Ashtonil, kuulame ära, mida on öelda erinevatel riikidel ja ka loomulikult, mida on öelda fraktsioonidel. meie delegatsioon on, delegatsioonis on esitatud parlamendi asepresidendid, välisasjade komisjoni äh, esimees, äh, kõik fraktsioonid on esindatud, meie eesmärgiks on tasakaalustatud tulemus, me oleme tõenäoliselt saavutame, alati on see meil õnnestunud, meie seisukohad ei ole niivõrd lahknevad, seda ma ei kardaks ja ka koostöö äh, Odiiri OSCE Euroopa Nõukoguga äh, tõenäoliselt äh, kulgeb ka sujuvalt, äh, ei ole põhjust mingisuguseid probleeme oodata. härra Tännok, suur tänu teie kommentaari eest, kui suur on meie ant-, autonoomia ja millised on selle tagajärjed tulevasteks vaatlusmissioonideks, seda ma uurin ja loomulikult äh, meie äh, hinnang sõltub äh, valimiste päevast ja sellest, mis juhtub valimisringkondades, ma ei hakkaks praegu siin täpsemaid ja rangemaid kommentaare tegema, meie ülesandeks on jääda praegusel hetkel ainult siiski vaatlejateks pärast valimisi, anname juba hinnanguid. suur tänu, suur tänu meie asjatundjatele ja lõpetuseks valimisvaatlusmissiooni käigus ei saa hinnata ainult tehnilisi asjaolusid valimiste päeval ise, äh, tuleb arvesse võtta ka äh, õiguslikku tausta üldisemalt äh, ning laiemat tausta. puudujäägid ei ole midagi uut, kahe tuhande viiendal aastal äh, oli valimispettusi, äh, äh, petturid saadeti vangi, kuid pärast vangist väljatulekut jätkasid nad oma tegevust. aga praegu on olukord teistsugune äh, ja igal juhul äh, puudujäägid ei ole kõik võrdselt raskusastmega nii-öelda. kahe tuhande kümnenda aasta novembris äh, Hiina, hindasin ma kohaliku tasandi ja piirkondlikke valimisi, mis, millele anti vabade ja õiglaste valimiste hinnang aga äh, äh, aga Tõmošenkol ei saanud seada oma kandidaate äh, üles ja äh, ja räägiti sellest, kuidas äh, see oli eelfaas presidendivalimistele. nii et äh, valimised ei ole mitte mingi, mitte üheski olukorras ainult tehnilised äh, ja opositsiooni esindajad, äh, esindajad on, on vahi all, mitmed opositsioonipiirkondlikud kandidaadid tunnevad muret muret äh, oma võimaluste pärast äh, ja selle pärast, kuidas neid äh, taga kiusatakse Maksuameti poolt, ähm, on probleeme meediavabadusega. ja suuremad saatjad kuuluvad tegelikult peaministrile ja majandusministrile, see ei aita meil tagada ju vaba meediat ja ja ma arvan, et meediamaastikule tuleb, seda tuleb arvesse võtta ka üldhinnangut andes. muidu tekib meie usaldusväärsusega probleeme. meie ja sellisel juhul meie kojas on väga raske ühisele seisukohale jõuda. laiendatud juhatus ja komisjon võib, võiksid kohtuda. Kvasnevski ja Koks esitavad põhjaliku raporti, aga Ehm, me ei taha, et oleks mingisugune valikuline õiguste tagamine, ainult nagu ütles siin ka meie esineja. Äh, suur äh, tänu, et te siia tulite.